okei okay,, colleagues, it's um, nearly ten past nine. kallid kolleegid, kell on peaaegu kümme minutit kümme läbi ja nagu te teate, meil on rahvusparlamentide kolleegid tulemas üheksa kolmkümmend äh, siia tulemas väga olulises, äh, olulisse istungile selleks, et arutada äh, STG-de aruteludele ja nendel koosolekutel on parlamendiliikmed, kes on järelevalvekomiteest äh,, kahekümne kolme liikmesmaa kohta, nii et on oluline, et näha, kui palju kolleege on meile kutsutud, ma loodan, et te jääte ka siia kohale. meil on ka Pan-Aafrika äh, parlamendi liikmed mitmest Aafrika riigist, nii et ma jälle loodan, et teie jääte kohale ja kuulate neid ära, sest me räägime sellest, kuidas nemad äh, rakendavad äh, teisi arengueesmärke äh, räägime sellest, kuidas läheb meie liikmesmaadel kuidas äh, jätkusuutliku arengu eesmärke ellu viia. iga aasta lõpus esitavad riigid aruande ÜRO-le, kõrgele poliitilisele foorumile, kuidas nende riikidel on läinud ja nad tutvustavad meile ülevaadet, kuidas lähe- äh, ja meie tutvustame kuidas meie viime ellu jätkusuutliku arengu eesmärgi, nii et selles mõttes saab olema äärmiselt huvitav arutelu poole kümnest poole üheni, et ma loodan, et kolleegid jäävad kohale ja osalevad sellel olulisel arutelul, aga nüüd eilse arutelu alguses öelnud äh, paljud kolleegid siin parlamendis on Aafrika nädal, üritusi on palju, täna õhtul on er, äh, eriüritus demokraatia tugirühma poolt kell kolmveerand seitse äh,, valimised Aafrikas, homme korraldab president suure konverentsi Aafrika kohta paljude Aafrika parlamendiliikmetega, te olete sinna kutsutud äh,, Äh, palun öelge, kas te soovite seal sõna võtta ja ma loodan, et te kõik saate osaleda. meil on kaks hääletamist, enne kui me lähme rah-, kohtumisele Rahvusparlamendile ja kõigepealt kontrollime, kas äh, elektroonika töötab. oi, vabandust, jah, härra Vente. aitäh, esimees, võib-olla kaks minutit, sest ma sain kahelt kolleegilt informatsiooni, äh, et nad on siin meie komisjoni liige on tulemas, nii et ta tuleb. ma hea meelega ootan jah, kui nad tahavad äh, hääletusele jõuda. kell tegelikult on kümme minutit üheksa läbi, nii et me ootame ühe minuti veel, sest paljud teise äh, poole esindajad pole siin, aga me ei saa edasi lükata kümme-viisteist minutit. ma loodan, et kompromissi mõttes me saame midagi välja mõelda paistab, et meil on väike tehniline probleem. kontrollime palun hääletust, kas kõik saaksid praegu hääletada ja nuppu vajutada? kas kõik on nuppu vajutanud ja kõigepealt muidugi hääletuskaarad sisse, signaali ei ole? meil on tehniline probleem nii ehk naa no,, me peame kõigepealt selle pealt ära lahendama. peame praegu hääletuse peatama We have the um, vote here. hääletus on siin ekraanil, aga põ-, suurtel ekraanidel ei ole. kas keegi tehnilise valdkonna inimestest on siin, kas te saate ära lahendada selle tehnilise probleemi? me peame ootama nagunii tehnilise probleemi lahend-, teie ei näe tulemusi. näete, kõik saate nupu vajutada, signaali ekraanidel ei tule. Votes open, votes closed. Yeah, we've got the result in front of me. Do you have it on your screens? You do. Yeah, they have it now. You have it. kas nüüd on olemas need jah? nii et te näete tulemusi ka? ma arvan, et nüüd me võime hakata pihta. kell on peaaegu veerand kümme ja meil on parlamentidega koosolek pool kümme, nii et me lihtsalt hakkame pihta. kõigepealt punkt üheksa, sooline äh, võrdõiguslikkus Euroopa Liidu äh, kaubanduslepingutes. raportöör äh, Lola Sanchez-Caldenti, soovite midagi öelda? ei, hääletame kohe ja alustame kompromissettepanekuga number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kaheksateist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu,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 kompromiss neli. kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. muudatus kolmkümmend viis, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükitud, üksteist kümne vastu. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kontrollime seda kompromissi number seitse, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime hääletus avatud neljakümne kaheksanda muudatuse kohta. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime viiekümne seitsmendat, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatus viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime viiekümne kaheksandat, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatus viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid kontrollime. viiekümne üheksandat hääletus on avatud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga vaatame. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, aga väga-väga äh, võrdväärne, kuuskümmend, kes on poolt, vastu. kontrollime kuuekümnendat, kes, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, era-, kontrollime kuuekümne kolmandat, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, kuuskümmend neli, kes on poolt, kontrollime kuuekümne neljandat, hääletus on avatud lõppenud ja see on vastu võetud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seda kuuekümne viiendat, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus neli, poolt, vastu kontrollime muudatust number neli, ma arvan, et see on vastu võetud, aga vaatame, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see langeb sellepärast, et see on üksteist, üksteist. muudatus number üks, kes on öö, poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime suulist muudatust number üks, hääletus on avatud kõik on hääletanud, hääletus on seega lõppenud. tagasi lükatud kümme, eh, kümme, kümme. Eh, muudatus number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime muudatus number kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksas, kes on poolt kontrollime kaheksandat, hääletus on avatud. Need on üsna võrdsed, need hääletuse tulemused ja hääletus on suletud ja see on vastu võetud muudatus number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus neliteist, kes on poolt. kontrollime muudatus number neliteist, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, muudatus viisteist kes on poolt? kontrollime viieteistkümnendat, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatus kuusteist, kes on poolt? kontrollime kuueteistkümnendat ka, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud ühe häälega. niisiis hääletame arvamuse projekti kohta elektroonilise nimelise hääletuse, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? on üks inimene, kelle kaart on sees, aga see ei registreeru. kui see on teie valik, siis on väga hea, aga kui te tahate, et teie hääl läheb arvesse, siis palun vaadake, et kaart oleks korrektselt masinas. aga kui te ei taha seda, siis see on okei okay,, aga lihtsalt ma ütlen, et kellegi kaart ei ole korralikult masinas, hääletus on lõppenud. Äh, suurte hääle, suure hääle enamusega vastu võetud, õnnitlused raportöörile. ja nüüd läheme punkti number kuus, äh, vabandust, punkti number kümme juurde, ehk siis öö, äh, naiskomisjoni arvamus ja see on arvamus siis ja raportöör, äh, koostaja on Florent Marcellesi. kas tahtsite midagi öelda ja palun? suur tänu. tahtsin öelda vaid, et möödunud nädalal võeti vastu teistsugune ähm, arenguplaan ja see saadab meile kõigile olulise sõnumi, kõigile variraportöörile ja teistele, sest me peame aru saama, et peale Bonni peame meie tegema sama, liikuma edasi millegi sellisega, mis kaasab kõiki. ja ma, äh, kes on poolt, ütleb ees, eesistuja vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu. me kontrollime muudatust number kuus, hääletus on avatud. vabandust, mul on öeldud, mulle öeldi, et see langes ära. ehk me läheme muudatusettepaneku number kuus juurde ja hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletame kuuenda muudatusettepaneku üle on kuus, hääletus on ikka veel avatud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üks moment. teeme seda uuesti. meil on väike muudatus kuus äh,, muudatus number kuus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. niisiis, tagasi lükatud. Läheme muudatuse number seitse juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime muudatus number seitse, hääletus on avatud. asi on selgelt tagasi lükatud ja vabandust, hääletus on lõppenud. nüüd ma näen, et jah, et see on selgelt tagasi lükatud kompromiss ka, kas on, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kaksteist, kes on poolt? vabandust, mulle anti vale, siis see langeb ära, me läheme kompromiss B juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime äh,, hääletus on avatud, muudatus viisteist kohta. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime kaheksateistkümnendat, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatus kakskümmend, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. peame hääletama kahekümne kolmanda üle, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus kakskümmend kuus, kes on poolt? vabandust, ei, see langeb ära. ja see langeb ära, jah. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu. kontrollime kohe, kolmekümne esimest hääletus on avatud kõik on hääletanud ja hääletus on suletud. ja see on vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmekümne viiendat kontrollime, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, me kontrollime kolmekümne kaheksandat, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on vastu äh,, vastu võet-, suletud ja see on tagasi lükatud. nüüd peame minema neljakümne kolmanda juurde, kes on poolt. ei, üks moment. me luk-, et, et lükkasime tagasi kolmekümne kaheksanda ja kolmkümmend kaheksa ja järelikult me läheme kolmekümne üheksanda juurde. kes on poolt, kolmekümne üheksanda poolt? kolmkümmend üheksas, kolmekümne üheksas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd, nüüd läheme neljakümne kolmanda juurde, kes on poolt, vastu, see on tagasi lükatud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. muudatus kuni nelikümmend viis, ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime üle hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üks I, vabandust, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja läheme edasi kompromiss J juurde, kes on poolt, vastu võetud. ja siis läheme edasi viiekümne viienda juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime viiekümne seitsmendat, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. siis läheme viiekümne kaheksanda juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja kontrollime, täiesti õige. Enrique Herrera, muudatus number kuuskümmend. tahan kuuekümnenda muudatusettepaneku tagasi võtta. kuuskümmend, kuuekümnest tagasi võetud, võtame kuuekümne esimese, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd hääletame arvamuse üle muudatustega koos ja see on nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on suure enamusega vastu võetud. õnnitlused äh, härra Marcelesile. ja nüüd, kolleegid äh,, lõpetame praeguse äh, koosoleku ja kutsume sisse rahvusparlamentide esindajad, aitäh! Okay, colleagues. We're gonna make a start. no nii, kolleegid, alustage, nii et kui kõik võiks oma äh,, võiks istet võtta, siis me saame alustada oma koosolekuga. täna hommikul me oleme natukene hiljaks jäänud algusega, aga ma arvan, et meie rahvusparlamentide külalised ja Pan-Aafrika parlamendi külalised peavad leidma oma koha ja selles hoones ei ole selle saali ülese leidmine sugugi mitte niisama lihtne. niisiis Euroopa Parlamendi äh, arengukoostöö komisjoni nimel ütlen, et see on äärmiselt oluline arvamuste vahetus teiega ja ma loodan, et see on ka teile kasulik. tänase päeva mõte on rääkida sellest, kuidas rakendada ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke ning arutada teiega ning tutvustada teile seda, kuidas Euroopa Liit kavatseb neid jätkusuutliku arengu eesmärke ellu viia oma välispoliitikast eh, poliitilise konsensuse põhjal? ma tean, et pal-, enamus teist on välisasjade komisjonide liikmed oma parlamentides ja kuidas te keskendute suhetele välismaailmaga? kus on muidugi teine aspekt, kuidas rakendada jätkusuutliku arengu eesmärke riiklikul tasandil. Euroopa Liit on eraldi töörada, kuidas Euroopa Liidu poliitikad, välispoliitikad aitavad saavutada jätkusuutliku arengu eesmärke, aga täna keskendume välisaspektile, keskendume are-, äh, konsensusele arengu vallas. minu nimi on Linda Mäkevan, ma olen selle komisjoni juhataja. meie komisjon koosneb paljude erinevate riikide esindajatest Euroopa Liidus ja paljudest erinevate fraktsioonide esindajatest. niisiis tahan tervitada. meil on hea meel, et te olete siin ja loodetavasti äh, on meie arutelud teile kasulikud. lisaks meie parlamentääridele on siin ÜRO esindajad, Euroopa Komisjoni esindajad ja Euroopa Liidu välisteenistuses inimesed. välisteenistus äh, teostab järelevalvet meie välispoliitika üle. meil on ka Anstiftungi ja jätkusuutliku äh, arengu võrgustiku esindajaga, nemad esitavad oma seisukoha, kuidas meil läheb STG-de elluviimisega ja selle jaoks äh, toimub meil teine istung kolm minu kolleegi aitavad seda äh, debatti modereerida, mina avan sõna ja siis annan sõna Emilile ja Carlosele, kes seda sessiooni juhatavad. enne kui me alustame, mõned praktilised aspektid. seda äh, koosolekut kanna-, kantakse veebis üle, kuidas soovitakse äh, üle vaadata, äh, kui inimesed soovivad seda vaadata, saatke neile sõnum, siis Euroopa Parlamendi webstreamis saab seda vaadata. siin on tõlge kõikide, tõlge välja arvatud hollandi, Sloveenia äh, keeli ja äh, slovakkia keelde, see vastab äh, vali, valege kanal mis teile sobib nii et teil on jah, äh, oma kõrvaklapid olemas, vaadake, milline on teie soovitud keelenumber. selle komisjoni liikmed äh, võivad sõna võtta, tõstes äh, käe, see on tavaline, käsi üles, kui soovite sõna võtta. kui te olete Rahvusparlamendi liige ja soovite sõna võtta, palun täitke ära äh, siis kõnekaart, see peaks olema, speaking card peab teil olema teie laual äh,, ja kui Pan-Aafrika parlamentide külalised soovivad sõna võtta, siis teil on samamoodi kõnekaart, tõstke see üles. ja andke see saali teenindajale. tõstke üles või on äh, see äh, saali assistendile, see viib äh, selle kaardi juhatajale, nii on, anname, on meil võimalus Äh, anda kõigile sõnaaega nii palju kui võimalik, siis me saame kõnelejate plaani teha. on kaks sessiooni ja nagu ma ütlesin, esimeses kuuleme ära, milline on arengukonsensus ehk kuidas STG-sid ellu viiakse, teine osa puudutab seda, kuidas läheb konkreetsetel riikidel arengueesmärkide elluviimisega. ehk äh, märkige ära, millises sessioonis te sõna võtate kuna siin on palju inimesi ja võib-olla ka palju kõneleja, siis me piirame teie kõneaja ära. Teile öeldakse, on see kaks, kaks pool, võib-olla poolteist minutit, peame, paneme ka kella käima ja palume siis äh, teie sõnavõtul ka õigel ajal lõppeda, nii et me saame kõigi suhtes õiglased olla. enne kui me alustame, ma so- äh,, kutsun teid kõiki vaatama STG elluviimisest äh, tehtud videot see on äh, salvestatud Euroopa äh, Parlamendis korraldatud üritusel, millega tähistati ÜRO päeva. palun The Sustainable Development Goals are an ambitious agenda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 Well, thank you very much for that video. suur tänu selle video eest, mille on teinud ÜRO ja ÜRO sõnavõtt tuleb ka kohe, aga eriti tahaksin tänada Arne Liitsi, kes on üks nendest kolleegidest, kes aitas tänast üritust korraldada ja tänase ürituse lõpetuseks on kaardid tal siin, kes, mis võrdsed võimalused kõigile, nii et kõik, kes soovivad osaleda, siis võib-olla saate seda ka sotsiaalmeedias kasutada. kaksteist kolmkümmend niisiis. saate si-, on siin kättesaadavad kaardid ja võib-olla saame veel videosid siis teha, selgitamaks, miks jätkusuutliku arengu eesmärgid on tähtsad. kuna tegemist on ÜRO algatusega, siis tahtsime ka ÜRO külla kutsuda selleks, et meile tutvustada jätkusuutliku arengu eesmärke. meil on täna külas Barbara Pesce Monteiro, kes on ÜRO arenguprogrammi Brüsseli esinduse direktor. ta oli meil ka siin videos näha ja ta väga, ja ma tean, et on väga, väga suur äh, jätkusuutliku arengu eesmärkide eestkõneleja. suur tänu, ma ei teadnudki, et videot siin näidatakse suur tänu mind kutsumast ja õnnitlused selle ürituse korraldamise eest. palju sellest tööst, mida meie peame tegema, selle eesmärgiks on tagada, et sellest, et see ei jääks aruteluks spetsialistide vahel, vaid et sellest saaks äh, poliitiline tegevuskava ja et me suudame tõesti kaasata neid, kes peavad olema kaasatud. ja päris kiiresti oleme tegelikult edasi liikunud ma olen kindel, et olete sellest ka juba rääkinud, aga kaasatud on erasektor, kohalikud omavalitsused, ka parlamendid ja see, et Euroopa Parlament ja Rahvusparlamendid äh, on tulnud kokku, et seda kõike arutada, see on väga võimas signaal. ja ka õigeaegne, sest just äh, lõppes COP kakskümmend kolm, see näitas, et äh, need agendad on tõesti äärmiselt ajakohased, nendega on kiire, me ei saa oodata seda jätta teistele põlvkondadele. see puudutab meid igapäevaselt, puudutab kõiki. kokkuvõttes ma tean, te kõik teate, mis on jätkusuutliku arengu eesmärgid. aga mõte on selles, et kedagi ei jäeta maha mitte kusagil. see on tegevuskava, ma räägin selle välismõõtmest kõige rohkem, aga teie olete parlamentide saadikud oma koduriikides või Euroopa Parlamendis. ja kõik see on seotud reaalsete inimestega, nagu ma ka ütlesin oma sõnavõtus, kedagi ei jäeta kõrvale rahvuslikest poliitikatest, kedagi ei jäeta arengust kõrvale SDG, sellest on saanud äh, universaalne nähtus, äh, seda mõistetakse kõikjal planeedil, lisaks Euroopale. Äh, räägime sellest jõuliselt Euroopas ja see on ka väga positiivne tegevuskava. jätkusuutlik tarbimine, tootmine, aga ka põhiõigused, puudutab noori, noori naisi, inimesi ühesõnaga puudutab paljusid teemasid, mis on ühised meie kõikidele riikidele, näiteks tööhõive. kuidas tekitada töökohti arenguriikides, nagu üks Euroopa Parlamendi liikmetest ütles, võib-olla vähem rännet siis Euroopasse. ka see on väga jõuline teema Euroopa enda jaoks. nii et kui me konstruktiivselt sellele tähelepanu, tegevuskavale läheneme, siis võib-olla peab, peab vähem rääkima probleemidest, vaid pigem positiivsest tulevikunägemusest. ja millel on ka konkreetsed ajalised eesmärgid. tegevuskava, see tegevuskava on muidugi väga ambitsioonikas, mõned on isegi öelnud, et liiga ambitsioonikas. see on aga läbirääkimiste tulemus ja Bonnis me nägime, mis puudutas Pariisi kokkuleppe arutelusid, et, et on tõesti vaja olla ambitsioonikas. kuidas äh, seada ajakava, kuidas kaasata kõiki erinevaid osapooli aktiivsemalt, jah yeah.. Brüsselis äh, ma olen, Brüsselis ma töötan, kohtun sageli parlamendiga ja ma mõistan, et Euroopa Parlament on otsustava tähtsusega, nii institutsioonid kui liikmesriigid. me tahame, et Euroopa Liit juhiks kokkulepetes äh, ning nende rakendamisel. meil on kombeks öelda, et paljud suured lepingud ei saakski sündida väljaspool ÜRO-d, aga ei saaks seda olla ka ilma Euroopa Liidu liikmesriikide institutsioonide toetuseta. nii et äh, tegemist on tõesti strateegilise rakendamisega. me tervitasime konsensust ja ma tean ka, et Kaspar hakkab sellest kohe rääkima. Need on kohustused, mis Euroopa Liit on endale võtnud siis jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamiseks lähima viieteist aasta jooksul koos partnerriikidega. oleme olulisele panu, olulise panuse sellesse andnud, me leiame, et see on väga tähtis ja ka väga võimas, see puudutab ka erinevaid äh, plaanisektoreid meie eesmärk on, on mõelda selle üle, kuidas me strateegiliselt kaasa aitame nende eesmärkide elluviimisele. paljud võib-olla teavad, et ÜRO-s on käimas reformiprotsess. meie jaoks on äh, olla valmis meie ülesannete lahendamiseks põhieesmärk. ja üks peamisteks küsimusteks äh, seades, äh, mõeldes kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidel on, on see, et asi ei ole sektorites, vaadata tuleb tervikpilti, näiteks vaesusest rääkides. tuleb mõelda ka ebavõrdsusele, tuleb mõelda sooküsimustele, nagu ka parlamendi video, parlament ütleb siin videos, kui kui me räägime majanduskasvu, ei saa sellega tegeleda eraldi institutsioonidest. seepärast ongi tähtis mõelda, kuidas tegutseda teisiti see ei ole selle esimese, esimese kõnevooru teema, kuid ma tahan siiski väga rõhutada, et see kõik saab teoks ainult siis, kui kõik on tõesti kaasatud ja kui Euroopa on liidri ja Euroopa liidriroll on võimalik ainult siis, kui Euroopa Liit ise rakendab neid eesmärke ja ma tahaksin tunnustust avaldada Euroopa Komisjonile sidusrühmade platvormi eest. komisjon on ka avaldanud äh, ülevaate rakendamisest, sellel on nii sise- kui välismõõde pooleteist aasta jooksul ja see on kindlasti väga positiivne signaal. aga Euroopa Liit teeb seda muidugi lähimispõtte alusel, lisaks sellele, mida teevad liikmesriigid. juulikuus toimus kõrgetasemeline poliitikafoorum ja mitmed riigid on ka vabatahtlikult koostanud oma raportid ja näitamaks, mida nemad on teinud ja näite-, Belgia näiteks, homme toimub väga suur kohtumine, kus Belgia tutvustab oma aruannet Belgia ühiskonnale, erasektorile, noortele, kohalikele omavalitsustele ja selle tulemuseks peab olema väga selge rakendusprogramm selle kohta, kuidas poliitika, eelarve, erasektor Äh, kuidas neid kõiki kaasa tõmmata ja kuidas rakendada seda kõike ellu. kõrgetasemelised poliitikafoorumid on toimunud äh, regulaarselt pärast seda, kui tegevuskava vastu võeti igal aastal juulikuus ja vabatahtlikkuse alusel riigid seal esitavad oma ülevaateid. eriti tähtis on see sellepärast, et riigid äh, tunneksid vastutust ja omanditunnet uus tegevuskava ei sea eesmärgiks karistamise, vaid pigem kaasamise, vabatahtliku osaluse. see ei puuduta mitte ainult äh, riiki ja institutsioone, vaid ka teisi osapoole, pooli. sest selline laiaulatuslik äh, ja keerukas tegevuskava, seda ei ole võimalik äh, ellu viia ainult riikide poolt. see eeldab erinevaid osapooli. Brüsselis töötades jääb mõnikord mulje, et eriti palju ei toimu, kuid tegelikult toimub üsnagi palju. ÜRO on üle saja riigi taotluse saanud selleks, et toetada eesmärkide ellurakendamist. het-, hetkel oleme saatmas paljudesse riikidesse lähetusi mis kaasnevad erinevaid ameteid. ja hetkel UNDP osalusel äh, uurimaks, kas siis äh, eesmärgid ja tegevused on vastavuses, kus, kus on lüngad, kuidas äh, nendest lünkadest kiiresti vabaneda, millised on peamised sündmused, milline on statistika, ehk siis toimub päris palju ja seda ma tahtsingi tänases sõnavõtus rõhutada. parlamenti roll on väga tähtis, sest mitte ainult valitsused ei vastuta, parlamentidel on väga sisuline vastutus nende eesmärkide saavutamise eest, tagamaks, et valitsuste hea tahe, agenda alla kirjutasid alla kõik riigipead Äh, tahaksin siin pisut vastu vaielda. Äh, mitte ÜRO ja tema peadirektorid, me toetame küll seda, aga need on liikmesriikide eesmärgid. riigipead, presidendid allkirjastasid selle tegevuskava. seepärast ongi, ongi see nende tegevuskava. ja meie Euroopa institutsioonid, ÜRO, arenguametid toetame valitsusi rakendamisel. valitsused, ütle, või õigemini riigid, maad äh, rakendavad neid ja mis on parlamenti roll, viia see konkreetsetesse tegudesse, taga, tagada eelarve aasta-aastalt, et see oleks vastavuses äh, poliitikatega, mis on vajalikud rakendamiseks ja järelevalve. et äh, see, millest on räägitud, ka rakendatakse ellu ka Euroopa Parlamendi tasandil kui institutsioonid on võtnud kohustuse eraldada mingisugused äh, vahendid programmidele, siis tuleb ka tagada, et äh, see hea tahe ka realiseerub. Äh, praegune agenda on ette nähtud viieteistkümneks aastaks, siin on kindel ajakava, edu, sammude järelevalve ja meil on ja ma pean ütlema, et kui ma räägin parlamentide liikmetega, räägin siin Ahveti ja TV komisjonidega, on äh, selge panus, äh, teadmised ja ma ei ole üldsegi kindel, et samasugused teadmised on teistes komisjonides. ja see on ka, see on ka meie jaoks äh, osa väljakutsest. küsimus ei ole mitte ainult arengus, küsimus on palju laiemates eesmärkides. ja siinkohal räägiksin teile mõnedest positiivsetest näidetest paljudes riikides Ugandas näiteks on parlamentaarne foorum, mis tegeleb jätkusuutliku arengu eesmärkidega. Äh, see on komisjonide ülene ja ei tegele mitte ainult järelevalvega, vaid äh, soodustab dialoogi ja analüüsi. Trinidad ja Tobago. siin on ühine selektkomitee, mis tegeleb keskkonnaga. jällegi Äh, teemade üle, nad uurivad energiakasutust, veekasutust, koolitust, vastutu-, valitsuste vastutuskohustust, ressursside kasutust ja nii edasi. kuid isegi sellised riigid nagu Pakistan äh, on äh, loonud rakkerühma oma parlamendi juures. ehk siis paljud riigid on, on selliselt toiminud, paraku siiamaani peamiselt arenguriikides ja ma arvan, et osa teie vastutusest Ahvet, väliskomisjon, arengukomisjon. ma teeksin teile kõigile üleskutse, küsimuse, mida see teie enda parlamendis täpselt kujutab endast, kas on võimalus midagi sellist luua? Saksamaal näiteks on seda tehtud, on nõuandekomisjon jätkusuutliku arengu äh, kohta, mis algatab dialoog, tegutseb parlamendis, ma arvan, et need on head näited, mis on kõrgetasemeliste poliitikafoorumite toimumise tulemuseks. ÜRO ja eriti UNDP on tööriistakasti ja juhendi koostanud, kuidas seda parlamentides teha. olen suhelnud, oleme suhelnud paljude parlamentidega kõigil mandritel selleks, et hinnata nende suutlikkust, anda neile konkreetsed äh, vahendid, mõõdikud, uurimaks, kuidas seda erinevatesse poliitikatesse võib kaasata. hea meelega jaga, jagan soovijatega linki nii tööriistakastile kui juhendile. siinkohal ma lõpetaksin. küsimus on selles, kuidas muuta meie seniseid tegevusi. see STG ei ole business as usual, see on paradigma muutus. meie tänased ühiskonnad ei ole jätkusuutlikud, ei ole jätkusuutlikud sellepärast, selle viisi pärast, kuidas me elame, toodame, tarbime kuidas me elame keskkonnas, majandusmudelis, see on seotud transpordiga, meie eluviisiga, see kõik ei ole täna jätkusuutlik. me ise peame seega äh, muutma oma igapäevaseid tavasid, oma poliitika tegemise tavasid ja see tähendab, et tuleb kaasata ühiskonda tervikuna, äh, tagada, et erasektor samuti osaleb see tähendab ka seda, et me peame aitama oma partnereid väljaspool, seepärast on konsensus väga tähtis, see peab tuginema partnerluse vaimul. ma kordan seda pidevalt. STG-d on seotud partnerlusega Ees küsimus ei, e-, ei ole mõte selles, et tuleb minna, minna ja öelda inimestele, mida teha, ei ole küsimus ka rahas. tegemist on koostööga, maailm on globaalne ja ma ei tahaks rääkida ja rändest rääkides ma ei tahaks rääkida kriisist, ma räägiksin sellest kui probleem, teemast või probleemist. partnerriikides on tõsiseid probleeme ja sellepärast ka inimesed tulevad Euroopasse paremat elu otsima. partnerluse vaim tähendab seda, et me peame pakkuma inimestele võimalikult head elu vastavalt jätkusuutliku arengu eesmärkidele ja ootan huviga arutelusid ja tänan kutse eest. So, so a challenge to us is about niisiis, väljakutse meie jaoks on, kuidas leida ühised lahendused. rahvusparlamentidel on siin oluline panus. mõned liikmesriigid on juba kõrgetasemelisele foorumile oma aruandeid saatnud ja ma arvan, et need on ilmselt ka olemas ÜRO veebilehel sealt on võimalik neid äh, ka, mul ei ole nüüd nimekirja, Euroopa Liit ise annab aru juulis kaks tuhat üheksateist oma tegevustest. nii et palun osalege ja palun jagage, jagage ka meiega, mida teie koduparlament on teinud selleks, et kinni pidada New Yorgis võetud kohustustest kaks aastat tagasi. nüüd annaksin sõna oma kolleegile Eleni Teokaarusele, kes juhatab esimest äh, vooru, milleks on Euroopa arengukonsensus So, ladies and gentlemen, welcome to daamid ja härrad, tere tulemast Euroopa Parlamenti. demokraatia kotta, nagu meie seda kutsume. minul on väga hea meel juhtida seda olulist arutelu. kõigepealt tahaksin tänada Barbarat sissejuhatuse eest. ja tahaksin üle korrata veel meie esinaise tervitussõnad tänase kohtumise algusest. samuti tahaksin te-, tänada teid siia tulemast. nagu juba öeldud, on kohal Pan-Aafrika parlamendi esindajad, Tuneesia, Alžeeria ja Maroko parlamentide esindajad ning samuti on kohal kahekümne viie liikmesriigi parlamentide esindajad, ma ei tea, kas nad kõik on kohal, aga igatahes tere tulemast teile kõigile, minu nimi on Elini Teokarus ning mina olen arengukomisjoni liige Euroopa Parlamendis. Äh, ÜRO kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutliku arengu agenda ning teised rahvusvahelised lepingud, mis võeti vastu äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, nagu näiteks Pariisi kliimamuutuse lepe, Sendai äh, Äh, raamlepe äh, katastroofide riski vähendamiseks ning Addis Abeba tegevuskava äh, tõid kaasa selle, et Euroopa Liit alustas ka oma arengukoostööpoliitika ülevaatamist, mis oli paika pandud kahe tuhande viienda aasta Euroopa konsensusega eesmärk oli paika panna strateegia, milleks, millega saab saavutada jätkusuutliku arengu eesmärke ning astuda vastu ülemaailmsetele väljakutsetele, nagu näiteks ränne, kliimamuutus ja julgeolek. minu jaoks on see öö, kriis, mitte probleem. meil Lõuna-Euroopas on see ikkagi kriis nagu meie koosoleku pealkiri ütleb täiesti õiguse, õigesti, siis uus Euroopa konsensus äh, arengueesmärkide jaoks aitab äh, parandada koostööd jätkusuutlike arengueesmärkide ellurakendamisel. Äh, see on oluline seetõttu, et me saame paika panna ühtse positsiooni nii Euroopa Liidus kui liikmesriikide tasandil selles, kuidas saavutada eesmärke, millised on meie väärtused, põhimõtted ning peamised arengupoliitika eesmärgid, kaasa arvatud see, kuidas seda ellu rakendada. uus äh, Euroopa arengukonsensus kirjutati alla Nõukogu Komisjoni ja Euroopa Parlamendi poolt juunis kaks tuhat seitseteist meie komisjon vastutas läbirääkimiste eest komisjoni ja nõukoguga ja suutsimegi kokku leppida. erandina erandkorras pan-, eh, pandi tööle kaks kaasraportööri selleks, et saavutada võimalikult suur konsensus meie institutsiooni sees. kaasraportöörid olid meie auväärsed kogenud kolleegid härra Venta ja härra Noiser, kes on ka täna siin ning nemad eh, tutvustavad läbirääkimiste üksikasju eh, ennem konsensuse vastuvõtmist ning konsensuse peamiseid aspekte. siis härra Kaspar Frontini, kes on rahvusvahelise koostöö ja arengupoliitika äh, tegevdirektor äh, Euroopa Komisjonis, räägib konsensuse ellurakendamisest äh, ning selle seosest kestliku arengu eesmärkidega ning siis saavad sõnaga kõik saadikud siin, kes seda soovivad. esimesena saabki sõna härra Venta, neli minutit We have a dictator here meil <laughs> on siin diktaator ka minu kõrval. jah, aitäh, räägin oma emakeeles. ja także, szanowni państwo, przedstawiciele parlamentów narodowych, witam państwa. daamid ja härrad, tere tulemast kõigile meie liikmesriikide parlamentide esindajatele samuti. nagu juba öeldud, siis Euroopa arengukonsensus on ühine poliitiline deklaratsioon nõukogu, komisjoni ja parlamendi poolt. minul oli au esindada Euroopa Parlamenti läbirääkimistel, mis toimusid Malta eesistumise juhtimisel. koos kolleegidega ning meie esinaise toetusel suutsime saavutada kokkuleppe. miks meil oli vaja sellist uut lähenemist? arengupoliitikale. eelkõnelejad juba mainisid seda. kui vaadata poliitilist rahvusvahelist olukorda, siis on esile kerkinud uued väljakutsed, kaheksa aastatuhande arengu eesmärki on muut-, muutunud nüüd seitsmeteistkümneks kestliku arengu eesmärgiks. seetõttu oli vaja Euroopa lähenemist muuta nii et see oleks kooskõlas ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta agenda ning selle eesmärkidega. meil oli vaja üldist tegevuskava, mis keskendub inimestele, rahule, jõukusele ja partnerlusele. seetõttu on see konsensus väga oluline element, sest see muudab Euroopa Liidu koostööraamistikku, seal on uued prioriteedid, näiteks vaesuse eh, Äh, jätkusuutliku arengu, äh, ebavõrdsuse väljajuurisemise ja muudes valdkondades, mis on seotud näiteks demograafiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna väljakutsetega. nagu me kõik teame, siis Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on maailmas kõige suuremad abiandjad seitsekümmend viis koma viis miljonit haridusele, heale juhtimisele, õigusriigile, tervishoiule, soolisele võrdõiguslikkusele, veemajandusele, toorainetele ning ka töökohtade loomisele ja innovatsioonile. mündi teine pool on ametlik arenguabi, mis on meie konsensuse aluseks. meie kohustused eraldada selleks raha null koma seitse protsenti RKT-st. selleks eesmärgiks äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. Euroopa Parlamendi seisukohast oli oluline siin ähm, järjepidevus selles konsensuses, et kõik tegevused Euroopa Liidu tasandil ning liikmesriikide tasandil oleks sidusad ning et tugevdataks ka juhtimist, kodanikuühiskonna organisatsioone ning suureneks vastutus. seetõttu arvan ma, et on väga oluline selles kontekstis tugevdada ka liikmesriikide parlamentide, aga ka kohalike omavalitsuste ning kodanikuühiskonna rolli. me räägime siin poliitilisest ja eelarvelisest toetusest ning demokraatlikust järelevalvest nii meie riikides kui ka partnerriikides, näiteks arengumaades. meie suuremad kohustused ning era- ja avaliku sektori partnerlus, tagamaks õiglane kaubandus, on oluline osa sellest konsensusest. see on kõik seotud ka julgeoleku ning hallatud rändepoliitikaga see on oluline, sest äh, me peame võitlema sunnitud rände vastu, äh, ümberasumiste vastu, sest äh, poliitiliselt stabiilsed riigid on vähem haavatavad ning siis oleks välistatud ka sundränne. minu arvates on oluline ühendada meie julgeoleku ja majandus- ja keskkonnapoliitika ning öö, öö, luua side ka parema juhtimisega. ma siinkohal lõpetaksin ning annaksin sõna nüüd kolleeg Norbertile. okei okay,, thank you very much uh,, Eleni. aitäh, Eleni, aitäh, Bogdan. kolleegid äh, liikmesriikide ja Aafrika ning äh, Pan-Aafrika parlamendist minu arvates on see hea signaal enne Euroopa Liidu ja Aafrika riikide tippkohtumist, et te olete tulnud siia selleks, et arutada kestliku arengu eesmärkide probleeme. mina olen sotsiaaldemokraadist kaasraportöör sellel teemal, koos töötasin meie kolleegi Bogdan Ventaga. mina olen pärit Saksamaalt, praegusel hetkel Saksamaal ei ole konsensust saavutatud, äh, et moodustada uus valitsus, aga Euroopa Parlamendis oli meil hea konsensus selle konsensuse kohta ja seetõttu saime teha koostööd mitte ainult kahe suurema partei äh, vahel, vaid kaasasime ka väiksemaid. meie kolleegidega oleme rõhutanud pidevalt, et äh, vaesus on üks kõige suuremaid probleeme, see on oluline osa ka meie konsensusest, kaasa arvatud koos poliitika arenguga. vaesus on seotud majanduslike, poliitiliste ja keskkonnaprobleemidega ning sellega tegeleb ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutliku arengu agenda. kohustuste konsensuse kohaselt peavad liikmesriigid saavutama null koma seitsme protsendi taseme arenguabis samuti läbirääkimistel soovisime saavutada uut äh, konsensust, kahjuks ajakava ei muudetud keskpikas perspektiivis. see jäi samaks varasema konsensusega. seetõttu me loodame, et te kontrollite, et teie liikmesriigid ikkagi saavutavad selle null koma seitse protsenti kliimamuutus oli ka tõsine prioriteet. uus konsensus kordab üle COP kakskümmend ühe kohustused. kliimamuutus on otseselt seotud põllumajanduse eh, ja karjakasvatusega. selleks, et võidelda eh, nälja ja alatoitumusega, on meil vaja investeerida ka eh, selles, sellesse, et toetataks väiketalunikke, et meil on mehhanismid, mis vastavad nende vajadustele et nad saaksid üles ehitada oma äh, kooperatiive ja äh, agriettevõtteid VKE-dena. investeeringute ja kaubanduse äh, kõrval on olulised ka sotsiaal- ja keskkonnastandardid. konsensuses on sees kohustused selleks, et toetada korralikku tööd, edendada sotsiaalset vastutust ning parandada Euroopa ettevõtete investeeringustandardeid Aafrikas. meie ülesanne on teha ka koostööd kodanikuühiskonna esindajatega ning tagada pidev järelevalve, et äh, need konsensuse standardid ka ellu rakendataks ning et muutuks inimeste elukvaliteet. siis veel paar sõna humanitaarabist, sest konsensus sellega väga palju ei tegele. selle üle tuleb ka rohkem järele mõelda. aga arengukomisjonis öö, äh, võtame me sedagi teemat tõsiselt elutingimuste parandamine tooks kaasa väiksema rände surve pikemas perspektiivis, aga ränne võib ka positiivselt mõjutada jätkusuutlikku arengut. konsensus kutsub üles sellisele rändepoliitikale, mis äh, äh, põhineb vastastikusel austusel ning inimõiguste põhimõtetel. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad paika panema koordineeritud, struktureeritud lähenemise, samal ajal tegeledes rände algpõhjustega. meil õnnestus vältida negatiivset sidet arengukoostöö ning rände haldamise vahel. ma ootan meie järgmist kohtumist järgmise aasta novembris, et kuulata teilt, mida me oleme üheskoos saavutanud ning kuidas koos liikmesriikide valitsuste ja parlamentidega on kestliku arengu eesmärgid ellu rakendatud, aitäh! Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στην γλυκύτατη... Aitäh! Äh, tervitaksin teid veel kord siin oma ilusas emakeeles, kreeka keeles. ennem kui ma annan sõna härra Frontinile siis teil on kõigil võimalus märku anda, kas te tahate pärast äh, sõna ning liikmesriikide parlamentide esindajad saavad äh, täita ka sõnasoovi avalduse, kui nad seda senini pole veel teinud. härra Frontini. aitäh, proua esinaine, tere hommikust kõigile mul on öö, suur au teie ees siin täna rääkida mitmetel põhjustel, mida ma tutvustan hiljem. aga mul on hea meel ka seetõttu, et me oleme teie institutsioonidega, eriti Euroopa Parlamendiga juba varem koostööd teinud. mina olin Euroopa Komisjoni poolne läbirääkija ja ning tegin koostööd nii teie esinaise kui kahe kaasraportööriga lähemegi kohe mu ettekande juurde, sest ma mõistan, et meil ei ole väga palju aega. esimene märkus, mida mainiti juba ka varem, aga soovin üle rõhutada selle, et üks oluline konsensuse osa on see, et sellele kirjutati alla kõige kõrgemal tasandil komisjoni president, Euroopa Parlamendi president ning eh, nõukogu eesistuja ning ka liikmesriigid kirjutasid sellele alla ehk siis see puudutab Euroopa äh, arengukoostööd Euroopa tasandil, aga ka äh, kahepoolset koostööd liikmesriikide vahel, see on väga põhjalik raamistik, see on väga tähtis, sest meil on nüüd süsteem, kus meil on üks Euroopa arengukoostöö, aga ka kakskümmend kaheksa erinevat kahepoolset arengukoostöö raamistikku. ning nüüd on meil võimalus äh, sidusamalt ellu rakendada see süsteem nii saame parandada oma tegutsemise tõhusust. ja oluline on ka see, et meil on üks alusdokument kõigi jaoks juhisena. see parandab ka meie tegevuse sidusust. Euroopa konsensus soovis reageerida mitmetele ülemaailmsetele väljakutsetele, aga panna paika ka uue rahvusvahelise tegevuskava mis meie arvates muudaks oluliselt seda, kuidas me läheneme, läheneme rahvusvahelisele ja arengukoostööle. kui mälet-, nüüd tuletada meelde kestliku arengu eesmärgid, siis arenguriikidel oli raske oma eesmärke täita. eeldus oli, et eh, neid probleeme ei ole. uus konsensus on hoopis teistsugune, kõik riigid tulevad kokku, et lahendada üheskoos need probleemid, mis tavaliselt ongi ühised probleemid ja seda äh, lahendust saab äh, läbi viia koordineeritult. niisiis, meil ongi see Euroopa konsensus, järgmine slaid palun, millega üritati vastata sellele probleemile me keskendumisime viiele aspektile öö, äh, oma agendas. samal ajal öö, äh, inimestele, planeedile, jõukusele, rahule ja partnerlusele. samas leidsime me, et selle teemaga ei saa tegeleda isoleeritult, see peab olema osa la meie laiemast välissuhtlusest Euroopa Liidus ning väli-, äh, liikmesriikides. seetõttu soovisime luua sideme arengu ja teiste oluliste poliitikavaldkondade vahel. seosed näiteks julgeolekuga ei ole võimalik saavutada rahu eh, ilma arenguta ja vastupidi, samuti on see seotud rändepoliitikaga. me ei tohi unustada seda olulist väljakutset, sellega tuleb tegeleda, siis humanitaarpoliitika, humanitaar- ja arengupoliitika peavad toimima käsikäes. seosed kliimamuutusega, seosed kaubandus- ja maksupoliitikaga. järgmine slaid, palun. ma teen kiiresti, sest ma tean, et mul on vähe aega. aga soovisin öelda ka paar sõna selle kohta, kuidas seda konsensust ellu rakendada. esimene asi, nagu ma ütlesin, meil on vaja paremini koordineerida tegevust Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel seetõttu on oluline, et meil on siin ühine äh, äh, kohtumine Euroopa ja liikmesriikide parlamendisaadikutega. meil on äh, konkreetsed sammud ette nähtud selleks, et parandada koordineeritust eelkõige kohapealses tegevuses. teiseks, me peame mõtlema, kuidas mobiliseerida kõik rahastamise allikad. ametlik arenguabi on väga oluline, ning selgelt on võetud kohustus saavutada null koma seitse protsenti RKT-st, aga tuleb kaasata ka erasektori rahata, rahastamist, tuleb neile pakkuda ka tagatisi, meil on vaja mobiliseerida ka erasektor. ning parandada ka kohapealset rahastamist, sest see on kõige jätkusuutlikum arengu rahastamine üldse, see, meil on vaja koostööd teha partneritega meie tegevuskava peaks minema kaugemale ka era- ja avalikust sektorist, tuleks kaasata kõik osapooled. me räägime siin ju inimestest, mitte valitsustest. seetõttu on ka oluline, et me täna kõik siin omavahel räägime, äh, kaasates ka kogu ühiskonna loomulikult tuleb äh, seirata ka meie tegevuse tulemusi. poliitika koordineerimine, sidusus on samuti väga tähtis kõige tähtsam on raha kogumise kõrval see, et meie poliitilised meetmed oleks õiged liikmesriikide vahel, et öö, äh, oleks sidusus öö, äh, koostöös ka arengumaadega. ning lõpetuseks, tegemist on öö, äh, kõikehõlmava tegevuskavaga. me keskendume kõige vaesematele, vaesuse väljajuurimisele, aga me teame, et meil on arengukoostööga erinevat tüüpi arengumaadega, mis on järjest rohkem äh, erinevad, mõned on vaesed, mõned on kriisis, mõned äh, majandus areneb aga ametlik arenguabi mängib endiselt võtmerolli meie tegevuskava ellurakendamisel ning meie koostöö peab olema diferentseeritud arengumaade jaoks. järgmine slaid palun ning ma sellega ka lõpetan komisjonis üritame me nüüd seda tegevuskava ellu rakendada, oleme selle kaasanud oma äh, vahearuandesse programmide ülevaatuses, see tuleb kaasata ka järgmisesse mitmeaastasesse finantsraamistikku, järgmistesse kokkulepetesse, äh, eelkõige pidades silmas Cotonou järgset partnerlust siis on meil veel olulised sammud, nagu näiteks Euroopa investeerimiskava äh, meie naabruskonnas ja Aafrikas. koos ÜRO-ga on meil oluline algatus naiste jõustamiseks. seal on öö, äh, rohkem kui viissada miljonit äh, ning öö, tuleb loomulikult kaasata ka öö, kohapealsed ressursid ning oluline on vaadata ka seda, kuidas äh, liikmesriigid üritavad seda, neid konsensuse põhimõtteid oma poliitikasse kaasata. lõpetuseks veel, selle programmi ellurakendamine on oluline, aga oluline roll on siin ellurakendamises ka aruandlus ning me oleme Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide poolt võtnud kohustuse äh, Äh, aruandlust korraldada nende põhimõtete ellurakendamisel ning jälgida, kuidas äh, aastatuhande arengueesmärgid arenguriikides on ellu rakendatud ning aruandlus peaks valmima kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tippkohtumiseks. see on ka oluline ning seda tuleb teha koos äh, Euroopa Liidu ning selle liikmesriikidega, aitäh! I am repeating, thank you, Mr Frontini kordan, aitäh, härra äh, Martini. nüüd, kolleegid, sõna on teil. Teil on igalühel kolm minutit ja niisiis palun katsuge võimalikult täpselt ennast väljendada ja lühidalt, nii et me saaksime sõna anda kõigile, kes sõna soovivad. kui te sõna võtate, palun teil ennast tutvustada ja tutvustada ka teie päritoluriiki ja kui te esitate küsimuse, siis palun öelge, öelge aga, kellele te küsimuse suunate. alustame Anna Teroniga Hispaaniast. Eh, tere hommikust, suur tänu, aitäh selle ürituse korraldamise eest. minu nimi on Anna Belen Teron, kas te kuulete mind? kui mikrofon oleks natukene lähemal, siis oleks palju parem. minu nimi on Anna Belenteraon, olen Hispaaniast ja täna hommikul tahtsin esitada küsimuse. see ei ole kellelegi üldiselt suunatud, see on tegelikult äh, kogu äh, paneelile suunatud ja konsusele. ma olen natukene lugenud sellest teemast, kuidas saavutati konsensust, saan ka aru, et on olemas alternatiivne ettepanek mind huvitaks teada, kui palju toetust on sel konsensusel parlamendis. kas te võib-olla eh, seda mulle selgitaksite, aitäh? Thank you, Anna uh.... aitäh, Anna ja nüüd on sõna. proua Anniken Whitfeldile Norrast Norway. Norra. So, thank you so much. suur tänu. aitäh, esimees, aitäh kutsumast meid sellele arutelule, mis on väga-väga tähtis jõukuse võrdne jaotamine on eeltingimuseks selleks, et saavutada jätkusuutliku arengu eesmärge. Äh, maksukogumine võimaldab riikidel koguda äh, äh,, finantseerida oma haridust, haiglaid ja hoolekannet. me peame pöörduma arenguriikide poliitiliste juhtide poole, kui asi puudutab võrdset jaotust erinevate arenguriikide vahel, aga ka nende riikide sees. ja ma arvan, et rahvustvahelist abi võib säilitada vaid siis, kui poliitilised juhid vastutavad ümberjaotamise ja kaasava kasvu eest. arengu finantseerimine on võtmeküsimus ja mul on hea meel öelda, et Norra on suutnud hoida arenguabi SKT ühe protsendi peale, sellepärast et selline otsus tehti parlamendid, parlamendis ning arengueesmärgid on kõigi nende kulude aluseks. peale teist maailmasõda arenes Euroopa tänu abile, aga ka tänu vabakaubandusele. turgude avamine oli oluline osa kasvustrateegiast. nii nagu paljud arenevad riigid, saavutasid majanduskasvud täna tänu kaubavahetusele siis suurenev konkurents arenevatest riikidelt on viinud äh, vastuseisule äh, vabakaubanduse vastu paljudes riikides, seda nii siis poliitiliste vasakpoolsete kui parempoolsete pool Va. Äh, seega satub äh, ohtu võetakse sihikule Euroopa konkurentsivõime ja lahenduseks pakutakse protektsionismi. ma arvan, et rahvusvaheline konkurents kaubandus äh,, äh, kaubavahetuses ei saa töötada, kui meil on rahvusvahelised standardid ja mida iganes. kaasav töö ja jätkusuutlik kasv, seda tuleks mõelda, mõõta hoolikalt ka Euroopas, selleks et neid jätkusuutlikke eesmärke saavutada, aitäh! Uh, I'm asking Mr Dimit-. härra Dimitrios Emmanuelidis Kreekast äh,, teil on nüüd sõna. aitäh, proua es-, esimees tervitame Euroopa arengukonsensust, see loob uue raamistiku millega on meil arengualasele koostööle ühine lähenemine. seda rakendavad nii Euroopa institutsioonid kui liikmesmaad. Nende koostöös öö, arenevate riikidega. me saame aru, et selleks, et kaitsta Euroopa sotsiaalset mudelit, peame leidma viise, kuidas lahendada globaalseid probleeme nagu noorte tööpuudus, sunnitud migratsioon ja põgenikekriis, kliimamuutused, globaalne soojenemine, vaesus, inimõiguste rikkumised, mis on jätkuvalt tavalised paljudes maailma piirkondades. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta agenda on oluline, on ambitsioonikas plaan kõigi nende väljakutsetega toimetulemiseks riiklikul tasandil peame me asju koordineerima ning seda tehakse aastast kaks tuhat kuusteist Kreeka valitsuse kantsleri poolt, ähm, kes töötab välisministeeriumis. Need kaks organisatsiooni püüavad koordineerida ja korraldada äh, välispoliitika ning arengupoliitika toetust meie riiklike poliitikadega vaadates peamisi eesmärke ja siis jagades need alaeesmärkideks. meil on selle kohta olemas riiklik plaan, mis püüab leida tasakaalu majandusliku ja sotsiaalse arengu ning keskkonna aspekti äh, vahel. Need kolm sammast, kõik kolm, on võrdselt vajalikud selleks, et ülesannetega toime tulla igaüks meist peab tegema kõik, mis ta suudaks, et liikuda sõnadest tegudeni. see on see, mis konkreetseid tulemusi annab, aitäh! Now we give the floor to härra Manno Eglidi, aitäh, proua Rosalia, Rosalia Piiro äh, Rumeeniast. aitäh, härra esimees Rosalia, jah, ma olen siin. kõigepealt lubage mul öelda suur aitäh meid siia kutsumas ja meie jaoks suur võimalus ning tutvustan järgnevalt natukene olukorda Rumeenias rumeenia keeles, aitäh! a aderat la cele 193 de state în 2015. Rumeenia on üks saja üheksakümne kolmest riigist, üheksakümne neljast riigist, kes toetavad äh, Äh, arengu eesmärke. me rakendame kaks tuhat, Agenda kaks tuhat kolmkümmend vastavalt valitsuse programmile. me loome üle, äh, tasakaalustatud ühiskond, äh, mis on, mis põhineb kaasavusel me mõistame vastutust, mis me võtsime riiklikul tasandil selleks, et viia ellu jätkusuutlikke arengueesmärke see tähendab kõigepealt seda, et tuleb leida mehhanismid, kuidas paremini neid eesmärke rakendada, et mõista äh, rakendusprotsessi väljakutseid, et luua monitooringu või seiremehhanism elluviimise kohta ning mõista, millised on finantsressursid nende eesmärkide jaoks. minu arvates on äärmiselt oluline, et meil oleks integreeritud lähenemine, majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalaline, alane nende eesmärkide elluviimisel. me usume ka, et selle jõupingutuse puhul peaksime lähtuma riiklike strateegiate kaardist, mis juba olemas on Agenda kaks tuhat kolmkümmend teemade suhtes, niisiis peaksime alustama keskkonnakaitsest, soolise võrdõiguslikkuse edendamisest ning arenguabist. siis peaksime püüdma uurida, millised on lõhed olemasolevate riiklike strateegiate eesmärkide vahel ning koostama tegevusplaani, kus on selged vastu-, selgelt ära määratud vastutused ja tähtajad. Rumeenia lõi äh, jätkusuutliku arengu partnerluse koos peaministri äh, Äh, ka peaministri bürooga, seega koordineeritakse kaks tuhat kolmkümmend agendat Rumeenias. praegusel hetkel see osakond on korraldamas äh, riigiasutustega üldist arutelu Keskkonnaministeeriumis on meil ministrite, ministeeriumide vaheline komisjon selleks, et integreerida äh, keskkonnapoliitika erinevate sektorite poliitikate ja strateegiatesse riiklikul tasandil. ja Keskkonnaministeeriumis on loodud ka töörühm selleks, töörühm selleks, et koostada jätkusuutlike arengueesmärkide ähm, täitmise kompleks. parlamendi välisasjade komisjonil on oma roll selleks, et julgustada ja edendada SDG-de äh, elluviimist. meie eesmärgiks on muutuda jätkusuutliku arengu eesmärkide elluviimise sõlmpunktiks äh, Ida- ja Kagu-Euroopas ja meil on oma plaan, plaan aastaks kaks tuhat kaheksateist, sellega ka lõpetan, aitäh! aitäh, Rosalia! enne kui annan sõna kahele Euroopa Parlamendi liikmele, proua Lola Sanchezele ja Heidi Hautalale. annan vastuse proua Anna Teroonile, tema küsimusele. Äh, lõpptulemus plenaaril oli nelisada viis poolt, seitsekümmend vastu ja sada viiskümmend üheksa erapooletut. niisiis, Loola, sul on sõna. <clears throat> aitäh, Helini Ehm, konsensuse uuendamine peaks olema võimalus edendada jätkusuutliku arengu eesmärke, jaesid ja suurendada ettevõtete vastutust. me oleme nendel teemadel edasi liikunud, kuid julgeolek, migratsioon ja areng on alati omavahel seotud olnud ja on edendatud ka erasektori rolli. arenguabi kasutatakse selleks, et eh, kontrollida migratsioonivoogusid selleks, et anda Euroopa Liidu piirikontroll kolmandatele riikidele. me räägime liiga palju koostööst erasektoriga, PPP-d on olulised, kuid me ei tegele põhjustega. see ei puuduta üldse seda, et eraõiguse äh,, äh, erasektoril on kohustuslikud äh,, kohustused inimõiguste Äh, inimõiguste vallas, LGBT-de õigus, äh, igasugune seireraamistik selleks, et saavutada äh, konsensuse eesmärke. see on kummaline konsensus, sellepärast vaid viiskümmend neli protsenti häältest oli selle pool. liberaalid, FTD, rohelised ja kaks vabaühendust esind-, esitasid alternatiivse resolutsiooni seal oli meenutatud parlamendi seisukohta, mis on tõesti väga erinev lõpptolgu, lõppdokumendist. kordame, et efektiivsuse põhimõtet tuleks rakendada ka arenguabis äh,, oma asjaks võtmine peab olema oluline, läbipaistvus, vastutus on eluliselt tähtsad. julgustame, rõhutame et on vajaliku, vaja korralikku vastutusmehhanismi selleks, et jaed saavutatakse. meil on vaja ajalist graafikut, kuidas suudame samm-sammult neid eesmärke saavutada. rõhutame, et arenguabi ei tohiks sõltuda tingimustest või liikmesmaade koostööst julgeoleku ja migratsiooni vahel. me oleme vastu igasugusele seosele piirikontrolliga, migratsioonivoogude haldamisega või tagasivõtmise kokkulepetega. me rõhutame, kui oluline on äh, hiljutine arenguabi reform, eriti mis äh, arvestab arenguabi vahendeid julgeolekupoliitikas. me peame hävitama vaesuse ning tegelema jätkusuutliku arenguga. see konsensus on nõrk ja see vaid viib vaid nõrga arenguni, aitäh! aitäh, Lola. Te soovite sõna võtta kohe praegu? okei okay.. võin kohe rääkida ka hispaania keeles oma kolleegidega. no era solo cincuenta y cinco por ciento por la plenaria, porque kõigepealt, kõigepealt, see ei olnud plenaaril viiskümmend neli protsenti. see oli tegelikult seitsekümmend seitse protsenti poolt, kümme protsenti vastu. ja umbes kaksteist protsenti oli erapooletuid nii et peaaegu kaheksakümmend protsenti hääletas selle konsensuse vastu, nii et palu- äh,, poolt, nii et palun ärge äh, kuulutage välja numbreid, mis ei ole tõesed. Te teate väga hästi, et me pidasime läbirääkimisi Euroopa Parlamendis nii, et see kaasas meie fraktsioone. punkt, mida äh, teie fraktsioon äh, leiab, et me ei lähe piisavalt kaugele, aga konsensus puudubki kompromisside tegemist on ju, nii et äh, ärgem palun. kuussada üheksakümmend kolm inimest hääletas sel päeval ja seitsekümmend seitse koma seitse protsenti hääletas tol päeval vast- äh,, poolt, nii et ärge moonutage numbreid uh, uh,. I will give the floor really annan sõna hiljem Heidile, nüüd anname sõna härra või proua, härra Mamedi Sidibe meile Pan-Aafrika parlamendist, Mamedi Sidibe. Merci, monsieur le president. tänan, eesistuja. programmis paluti meil sõna võtta ja avaldada arvamust konsensuse kohta. tegemist on ju põhimõtteliselt Euroopa konsensusega. aga ma arvan, et jätkusuutliku arengu eesmärkide ellurakendamisel peaks olema üleplaneediline konsensus. igal juhul Euroopa konsensus peab lähenema Aafrika konsensusele, arvestades meie ühist ajalugu, äh, keelelist lähendust, mina siin räägin prantsuse keelt, arvestades ka meie poliitilisi, majanduslikke ja inimestevahelisi suhteid. ma arvan, et äh, eile äh, ütles Pan-Aafrika parlamendi spiiker, Euroopa arenes ju Aafrika toel ja osalusel. peame hakkama saama ise Aafrikas, aga ka äh, tuginedes meie ajaloolistele partnerlussuhetele, mida oleme ka uuendanud Euroopaga selleks, et saavutada jätkusuutliku arengu eesmärgid. kuid seda täiskasvanute vaheliste suhete kontekstis ja seitsmeteistkümnes äh, arengueesmärk ongi Aafrikale väga tähtis, kõik äh, teised eesmärgid on prioriteedid, kõike on vaja teha. aga sellel konkreetsel juhtumil tuleb mõelda, kuidas huvid ühtivad. Aafrika areng minu vaatenurgast äh, on seotud stabiilsusega Euroopas, sest äh, väljakutsed, mis on meie ees, on äh, tagajärge, tagajärjed kliimamuutustele, nagu eile kuulsime. ruutkilomeetrid täna ei ole enam see, mis nad olid enne. aga kuhu need inimesed lähevad, kes oma elupaikadest ilma jäävad? Lähevad sinna, kus on, kus on parem, just nii nagu vanastigi, kui tegemist oli orjakaubandusega, koloniseerimisega, oli eesmärgiks leida arenguvõimalusi täna on meil vaja üleilmalisi suhteid, inimeste teadlikkust selleks, et neid eesmärke saavutada konsensus, äh, jah, ma leian, et seitseteist eesmärki minu riigi jaoks kümneaastase arengu kontekstis agenda aastateks äh, Aafrika Liidu arenguagendas on tähtsad, aga mõelgem kui klassis on sada õpilast, kuidas saavutada eesmärgid? on see, on vaja vastastikusi jõupingutusi, on vaja sisemisi jõupingutusi, aga samas on väga oluline, et majanduskasv on jagatud Aafrikas ja et see, sellest võiks olla kasu ka Euroopale. kui on finantsressursid, siis, siis investeerige, ka dividend, dividendid tulevad ju teile. Äh, vabandust, ma pean teid katkestama. selle tahaksin siinkohal <clears throat> meelde tuletada, mida Nelson Mandela ütles, selleks, et saavutada arengut, peame investeerima haridusse, haridusse, haridusse. see on peamine doktriin meie parlamendis. ja järgmisena saab sõna härra Mark Engel Luksemburgist ja palun kõigil rangelt oma kõne eest kinni pidada, vastasel korral äh, ei saa me kõigile sõna anda. suur tänu selle ürituse korraldamise eest, mul on mõned kommentaarid, mis puudutavad arengukonsensust Luksemburgi seisukohast. ei, ei ole tegemist mitte progressi, vaid regressiooniga, kui me võrdleme seda aastaga kaks tuhat viis. ja meil on äh, agenda aastaks kaks tuhat kolmkümmend seitseteist äh, arengueesmärki, see on jah, me üritame saavutada suuremat sidusust kahekümne kaheksa arengupoliitika vahel, aga on mõned aspektid, mis meile see uue konsensu juures meile väga ei ole meeldinud, see on eemaldunud peamisest eesmärgiks, milleks on vaesuse väljajuurimine. teiseks olime ka väga ähm, mures ja oleme seda ka mitmeid kordi väljendanud, ehk tingimuslikkus ja tagasivõtulepingud, selle, see on asi, mille osas me väga rahul ei ole. ning samuti arenguabikomitee OECD-s Ähm, see, kuidas lähenetakse julgeoleku ja arengu seosele. ja nagu äh, Saksa sõber juba ütles, härra Neuser, et ei ole järelevalvesüsteemi, pole ajakava, kuidas me kavatseme saavutada null koma seitsme protsendi eesmärgi. see on minu arvates selles konsensuses puudu. ja see on, sellest on väga kahju ja veel üks märkus proua Monteiro Peche sõnadele ÜRO esindajale. parlamentide rollist rääkides, et mida saavad teha parlamendid jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmiseks. parlamentide roll mitte ainult koostöös valitsusega, vaid ka koostöös kodanikuühiskonnaga, see on väga tähtis ja Luksemburgis meie arengukomisjon parlamendis korraldab regulaarselt institutsionaliseeritud mõttevahetust parlamendiliikmete ja kodanikuühiskonna esindajatega, eriti vabaühendustega, kes tegutsevad äh, rahvusvahelise arengu vallas. ma arvan, see on ka tähtis. Luksemburg äh, äh, parlament, esindajad olid kaasas ka ministritega New Yorgis kõrgetasemelisel poliitilisel foorumil enne kui ministrid äh, sinna läksid, arutasime nendega, mida nad kavatsevad äh, New Yorgis tutvustada ja kui nad tagasi tulid, oli meil ka kohtumine, nii et on väga tähtis, et meie parlamentide liikmetena äh, jälgime tähelepanelikult, mis toimub, meil on ka ühiskomiteesid, mitte ainult arengu, vaid ka keskkonnakom-, keskkonnakomisjon nagu sageli korraldame ühiskomisjonide kohtumisi. suur tänu meie esinaine soovis sõna lühidalt. nagu Mark Angel seda lõpus ka ütles, see on väga oluline, jah. konsensus, meil on olnud, meil olid ka mõned vastuolud siin meie aruteludes, aga küsimus ei ole kom-, et selles, et see oleks komisjoni või meie konsensus, see on dokument, mille üle pidasid läbirääkimisi kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja Euroopa Parlamendi liikmed mõnedel nendel valitsustel on seisukohad, mis meile ei meeldinud, kuid me pidime sõlmima kompromissi, nii et ma kutsuksin parlamente pärima aru ministritelt, nemad käivad koosolekutel, nemad äh, esindavad liikmesriigi positsiooni. nii et pidage oma parlamendis arutelu nendel teemadel. küsimus ei ole mitte selles, et meil on lihtsalt siin kus koostatud dokument, ei, see kuulub liikmesriikidele, äh, parlamendiliikmetele sama ja komisjonile saad aru, Elis Lain. Thanks, chair. suur tänu, esinejana kolleegid. suur tänu selle võimaluse eest mõtteid vahetada rahvusparlamentide esindajatega. pean seda väga tähtsaks. on selge täna, et meil on otsustav vastutus. Euroopa Liit kas suudab olla eeskujuks uute ambitsiooni, uue ambitsioonika agenda elluviimisel ja muutubki eestvedavaks jõuks selles protsessis või paraku näeme, et need eesmärgid jäävad ainult paberile. on väga selge täna, et äh, me oleme väga erinevas poliitilises olukorras maailma tasandil kui siis, kui me saime aastal kaks tuhat viisteist kokku New Yorgis, kus äh, need eesmärgid äh, heaks kiideti. keskendugem sellele, mida meie saame ja peame tegema selles protsessis. Concordi andmetel kümme Euroopa Liidu liikmesriiki on ametlikult äh, asu-, asutanud ministeeriumide vaheline, vahelise dialoogi selleks, et kaasata kõik äh, vajalikud ministeeriumid STG-de arutelusse Euroopa Liidu institutsioonide tasandil, ei ole ka selge, kas selline ministeeriumide vaheline struktuur ka toimib me peame äh, vaikuse lõpetama, Barbara, tänan ma siin huvitava sissejuhatuse eest. ta ka mainis äh, üht, mida, asja, mida me alati siin kordame parlamendis, see on tõsi, asi ei ole mitte ainult arengus. asi on meie igapäevases elus, meie laste tulevikus, seega siin, see peaks kaasama palju erinevaid komisjone. täna äh, võib-olla ei ole nad nii teadlikud vastutusest, mida me tegelikult jagame selleks, et äh, teostada järelevalvet ja rakendada jätkusuutliku arengu eesmärke. detsentraliseeritud tasandil me näeme julgustavaid näiteid linnades, näiteks Kopenhaagenis, kus on oma tegevuskava rahvusparlamentidel, on selge roll selleks, et tagada kaasavust õigusakte vastu võttes, eelarveid vastu võttes, rakendamise üle järele valvates ning valitsuste käest aru pärides. see kahekümne kuuest riigist, mida Concord uuris, ainult kolm rahvusparlamenti tegelikult on seda aktiivselt või passiivselt teinud. ja parlamenta-, äh, Soome, Saksamaa olid nende seas, nii et ma kutsun teid üles, kolleegid rahvusparlamentides, meie liikmesriikides kõiki selliseid struktuure looma ja veel. endiselt ootame seda, mida me algusest peale soovinud. üldist rakendamisstrateegiat Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja konkreetseid kuupäevi eesmärke. rakendusraamistikust ei piisa, see peaks olema koordineeritud strateegiate rakendamine kõikides liikmesriikides ja veel üks märkus selle kohta, mida kolleeg Huifeld Norrast ütles. ma tahaksin teid äh, tänada selle eest, ta mainis äh, tragöödiat, milleks on maksudest kõrvalehoidmine arenguriikide kontekstis. ma olin raportöör omal ajal ja ma tänan kolleegi koostööst. võimatu on sulgeda silmi selle ees, et et arenguabist, ametlikust arenguabist ei piisa, me peame aitama arenguriike maksudest kõrvalehoidmise vallas, see läheb maksma triljon dollarit. nii et muidu on nii, et ühe käega me võt-, võtame ära seda, mida me teise käega anname. aitäh, proua Schlein! ja nüüd saab sõna Stella Bianchi Itaaliast. Thank you, chair, thank you all for the tänan esineja, tänan kõiki selle olulise ürituse korraldamise eest mõned märkused minu poolt. kõigepealt väga tähtis on, et me mõistame, et see on tegevuskava kõikidele riikidele, mitte ainult arenguriikidele, vaid mõlematele, arenenud ja arenevatele. me kõik oleme kutsutud tegutsema, sest see tegevuskava puudutab kõiki kodanike elu aspekte, laste, naiste, kõigi elu. Need seitseteist eesmärki puudutavad kõiki igapäevaelu aspekte on tähtis äh, keskenduda just holistilisele lähenemisele ja tuleb ka järelevalvet teostada, et meil oleks spetsiifilised eesmärgid ja et me suudaksime ka järelevalvet samm-sammu haaval teostada. samas äh, need eesmärgid on omavahel ju täiesti seotud. tegevus ühe eesmärgi nimel kindlasti edendab ka teisi. näiteks haridus on konkreetne näide, see on äh, väga oluline element, millele keskenduda, mis äh, puudutab teisi ja muidugi moraalne kohustus on alustada eesmärkidest üks ja kaks äh, vaesuse väljajuurimise ja julgeoleku eesmärgil. paraku nälg on taas äh, pead tõstmas, nii et peaksime keskenduma null näljahäda eesmärgile, et, et inimesed ei, ei, ei satuks sellesse traagilisse olukorda. ja kaks väiksemat märkust, üks ei ole väike, aga siiski väga oluline, kliimamuutused. ma arvan, see on tõeliselt suur probleem, millega peaksime tegelema iga päev, iga valiku juures, rääkides tootmisest, eriti energia ja tarbimise vallas. see on suurim oht meie eluviisile ja ka rahule nii et kõik dekarboniseerimisele suunatud poliitikad kindlasti peaksid olema meie prioriteetideks. ja eurooplastena ja maailma tasandil peaksime kinni pidama Pariisi kokkuleppest null emissioonideni jõudma aastaks kaks tuhat viiskümmend, sest et, et me saaksime ühe koma ühe protsendi, ühe koma viie eesmärki tõsiselt äh, võtta. mitte sellepärast, et see et see on, on tore, aga see on vajalik kõigile, väikesaartele, meile kõigile, me ei oska ennustada, mis hakkab juhtuma, kui me ületame künnise. ja naiste jõustamine on, arvan, samuti väga tähtis meie koduriikides, Euroopas, aga eriti arenguriikides. naiste jõustamine on otsustav ka tähtsusega selleks, et saavutada jätkusuutlikku arengut, perede heaolu, laste heaolu. ja lõpetuseks suur tänu veel kord. parlamenti roll on väga tähtis, meil äh, on jätkusuutliku arengu strateegia, mida tutvustati ÜRO-s, aga parlamentide roll ja ambitsioon ja vastutus peaks tõusma. ja ma arvan, et Euroopa kindlasti peaks juhtima seda protsessi, tänan. suur tänu. härra Noiser palus sõna, teil on üks minut ja vielen Dank, ähm, Eleni. aitäh, Elina. Ähm, paar lühikest märkust selle kohta, mida Hispaania kolleeg ütles. kordan üle, parlamendis saavutati suur häälteenamus, aga see tulemus, mille me saavutasime, sõltub loomulikult sellest, kuidas liikmesriigid reageerivad ning mõningad liikmesriigid olid äh, selgelt teisel positsioonil, näiteks küsimuses, kas see äh, null koma seitse protsenti on saavutatav. võib siin näiteks mainida Ungarit, kes ütles, et nemad ei ole äh, valmis selleks, et Brüssel nüüd äh, surub meile peale selle null koma seitse protsenti, seda soovime me Budapestis ise otsustada. seetõttu oli kompromissi saavutamine väga keeruline. teine asi, Norra kolleeg rääkis maksudest ja kapitali väljavoolust, see on väga oluline teema kus Euroopa Liit peab tegutsema nii Euroopa Liidu sees, aga ka Aafrika eliidi hulgas. me peame täiesti selgelt ütlema, et maksude vältimine ning äh, raha ülekandmine maksuparadiisidesse on äh, vastuvõetamatu, me peame rääkima sellest ka Aafrika eliidiga, siin ei tohi olla tagasihoidlik, vaid välja saatma selge sõnumi. siis panna Aafrika Parlamendi kolleegile vastuseks. minu arvates on öö, äh, suur öö, äh, võimalus koostööd arendada Abidžaanis, kus toimub meie tippkohtumine, aga öö, äh, ka AKP riikide ja Euroopa Liidu vahelisel tippkohtumisel, seal on seitsekümmend kaheksa AKV riiki ning kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki Ehm, meid on seal koos väga palju ning see näitab, et eh, üheskoos suudame me saavutada nii mõndagi. ning lõpuks vastuseks Luksemburgi kol-, kolleegile, jah, me oleme saavutanud eh, nii mõndagi, me oleme välja toonud uued teemad, mis on tähtsad, kliimamuutus ja rändeteema näiteks ei olnud eh, osaks varasemast konsensusest ma tänan ka teid selle äh, info eest, kui hästi Luksemburgis toimib koostöö äh, kodanikuühiskonna esindajatega. oluline on kaasata kodanikuühiskonda parlamendi töösse. meil on äh, Euroopa Parlamendis vaja toetust liikmesriikide parlamentidelt, kus ka räägitakse sellest null koma seitsmest protsendist ning teiselt poolt meie Euroopa Parlamendina äh, oleme Euroopa institutsioonide hulgas valmis äh, tegutsema selle nimel, et võimalikult hästi saavutataks need kestlikud arengueesmärgid. Honorable Aliou Mamadou Konde from the Pan-Afri-. Aliou Mamadou Konde Pan-Aafrika Parlamendist. Merci, monsieur le president euh,. Je voudrais. tänan eesistuja, tahaksin tänada võimaluse eest, mis on antud Pan-Aafrika Parlamendile võtta sõna. tahan tänada Euroopa Liidu Aafrika Liidu tippkohtumise korraldajaid. see võimaldab meil paremini läheneda probleemidele, mis on seotud ühise konsensusega. selle eesmärgiks on jätkusuutlikum, õiglasem, jõukam maailm. tuletame meelde et aastal kaks tuhat viisteist võttis rahvusvaheline kogukond vastu programmi, mis seadis eesmärgiks aas-, eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend, see oli väga oluline etapp vaesuse väljajuurimiseks ning jätkusuutlikuks arenguks kogu maailmas. seega tuleb mõelda Euroopa Liidu poliitikale selleks, et arvestada selle olulise muudatusega, kuidas tegeleda maailma probleemidega. Aafrika jaoks need välja, see väljakutse tähendab vaesuse väljajuurimist, rahu, julgeoleku taastamist, humanitaarabi toetamist, rändeprobleemide lahendamist, keskkonnaprobleemide lahendamist, võitlust äh, kliimamuutustega ja nii edasi. Nende eesmärkide realiseerimiseks konsensus peab tuginema järgmistele eesmärkidele. noorus, meeste, naiste võrdsus, liikuvus, ränne, säästev energeetika, kliimamuutused, investeeringud, kaubandus, hea juhtimine, demokraatia, loodusressursside kaitse ja kasutamine. kõigest sellest nähtub, et Pan-Aafrika parlamenti huvitab väga see, kuidas teatakse järelevalvet ja kuidas erinevates poliitikates rakendatakse poliitikaid väljakutsetega tegelemiseks. majandusliku ja sotsiaalse arengukavade elluviimine teatud Aafrika riikides, mille rahastamiskohustused ületavad need programmid, on minu arvates juba esimeseks testiks uurimaks, milline on ühine nägemus Aafrika institutsioonide, rahvusvaheliste institutsioonide ja ärimaailma vahel. Thank you, Mr Konde. suur tänu, härra Konde. nüüd proua Haudala. Yeah, thank you very much um,. suur tänu, esinaine. igati teretulnud on see ühine koosolek siin, koos saame tagada, et uh, uus konsensus on midagi enamat kui paber ja ilusad sõnad. rahvusparlamentide ülesanne, teie ülesanne on muidugi valitsus, valitsustelt aru nõuda ja teavitada kodanikuühiskonda. mul, mõnikord mulle tundub, et kodanikuühiskond on paremini informeeritud Euroopas kui me, keegi, ükskõik kes meist siin parlamendis. meie ülesanne me oleme muidugi väga priviligeeritud olukorras, me saame nõu komisjonilt aru pärida ja sellega seoses mul ongi mõned küsimused, mis puudutavad rahastamist. nagu me teame, me valmistume mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks alates aastast kakskümmend kaks, kaks tuhat kakskümmend üks ja väga oluline on mõista, kuidas komisjon kavandab järgmisi samme. on äh, viiteid, et võib-olla eraldi arenguinstrumente ei tulegi, kõik pannakse kokku. see võib tunduda hea, arvestades agendat aastaks äh, kaks tuhat kolmkümmend. me rääkisime poliitika sidususest, aga ärgem õõnestagem arusaama, et äh, arengu eesmärkide saavutamine on järjest rohkem seotud teiste eesmärkidega, kolleegid ka viitasid sellele, julgeolek, ränne. ütleme selgelt, et meie ühine eesmärk on, on kaitsta arengu eesmärke. ja selles vaimus tahaksin küsida komisjonilt, äh, selgitust, millised on erinevad äh, variandid instrumentide rahastamise osas? kuidas see saab olema uues äh, finantsraamistikus? oleme väga häid sõnavõtte kuulnud äh, parlamentidelt, riikides, kes on eeskujulikud äh, arenguabi rahastamisel. ma olen igati nõus Itaalia kolleegiga, kes rääkis kliima rahastamise suurest tähtsusest. me peame ületama tegelikult seatud eesmärk, eriti nüüd, kus Ameerika Ühendriigid oma panust oluliselt kahandavad arenguriikide kliima rahastamisse. Euroopa Liit, Euroopa Liidu doonorid peavad kompenseerima selle täpselt samamoodi, nagu peame abordi teemal kompenseerima, kus miljoneid on Trump ära võtnud kõige vaesematelt äh, tütarlastelt, äh, kellel on kõige suuremad äh, raskused selleks, et kaitsta oma reproduktiivseid seksuaalseid õigusi. Finally um... suur tänu. ja Lloyd Russell saab sõna Ühendkuningriigist. Thank you uh,, uh, madam chairperson um,. It is uh... suur tänu. on hea meel näha, et on olemas koordineeritud strateegia jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamiseks on, oli ka varem hea kuulda, et Euroopa Liit panustab äh, aruandlusesse aasta kaks tuhat üheksateist. meie parlament on samuti sundinud valitsust aru andma selle tsükli jooksul. see tsükkel on juba pooleldi läbi ja selleks ajaks, kui Euroopa Liit ja Ühendkuningriik aru annavad, on tsükkel juba läbi. see tähendab, et uus tsükkel algab ja meil on vaja tõsiseid kõnelusi, kuid milli-, kuidas me seame prioriteedid seitsmeteistkümnes valdkonnas. Need on rasked kõnelused, aga meil on neid vaja pidada, sest kui me ei taha kedagi jätta maha, siis peame oma ressursse ka õigesti sihistama. see, et kedagi maha ei jäeta, nagu ka kolleegid on öelnud, eh, siinkohal on pettumust eh, valmistav, et revolutsioon, mida STG-de kontekstis lubati, ei ole kunagi aset leidnud, eriti nüüd, eh, kus seksuaalsuse, religiooni ja rassi kontekstis näeme, kuidas Birma, Myanmar diskrimineerib etnilistel põhjustel terve inimrühm on jäetud maha. sellepärast peame iseäranis tähelepanu pöörama, et me kõige haavatavamatega tegeleme ja meie komi-, komisjon Ühendkuningriigi parlamendis on algatanud uurimise. ja nagu ka Norra kolleeg ütles, maksudest kõrvalehiilimine, maksude vältimine, sellega tuleb tegeleda Leibori esindajana ütleksin ma, et Euroopa ja Suurbritannia peavad siin liidriks olema, ma ei taha lihtsalt öelda, et arenguriigid peavad tegutsema maksudest kõrvalehoidmise vallas, kui me vaatame para-, mida ütlevad Paradise Papers ja Panama Papers, see näit-, need, see näitab, et Ameerika ja Euroopa ettevõtted, kuulsused on pa-, maksudest kõrvale hoidunud ja eriti just arenguriikides. kui need maksud oleksid ära makstud, siis arenguabi polekski peaaegu vaja, sest äh, riigid saaksid ise oma maksudest ära elada. seega meie peame midagi ette võtma Euroopas, peame sulgema need lüngad, offshore lüngad, nagu näiteks äh, Ühendkuningriigi ülemere territooriumid või ka Luksemburg, Londoni City, ka need tuleb äh, offshore keskustena sulgeda, kui me tahame selle teemaga tõsiselt tegelema. me ei taha ainult äh, jutlustada arenguriikidele, et nemad peavad oma maksude kogumist parandama, nad ei saa seda iialgi teha, kui meie äh, kontrollime tegelikult maksuparadiise Ühendkuningriik on muidugi uhke selle üle, et me maksame null koma seitse protsenti arenguabi. see on siseriiklikult aga väga raske selles juurde jääda. see eeldab koordineeritud lähenemist ja selle tegelikult null koma seitsme protsendi ületamine oleks tähtis. vastasel korral meile öeldakse siseriiklikult, miks meie peame seda tegema, kui teised ei tee nii et ootame eda-, edaspidist viljakat koostööd. suur tänu, Lord! ja ma arvan, et enne, kui me veel äh, otsad kokku tõmbame, annan sõna härra Frontinile ka ainult üheks minutiks. Thank you very much uh,. Uh... suur tänu, väga raske on vastata ühe minutiga sellele väga sisukale arutelule keskendun võib-olla ainult kahele teemale. esiteks, ei ole õige öelda, et see konsensus äh, eemaldub vaesuse vastu võitlemise eesmärgist. ei, minu arvates on selle konsensuse keskmes erinevus on teostamine nagu agendas aastaks kaks tuhat kolmkümmend, aga võitlus, võidelda vaesusega ei ole võimalik, kui samal ajal ei võidelda jätkusuutliku arengu poolt kliimamuutuste vastu. kui ei, kui ei toetata rahu ja stabiilsust. riigid, kes on kõige vähem edusamme teinud, on just need, kes olid kriisiolukordades. ilma rahuta ei ole arengut ja selle üle samal ajal ränne. küsimus ei ole mitte rände sidumises arenguabiga, küsimus on selles, et me peame selle probleemiga tegelema ja see peegeldubki konsensuses. samas on ka tõsi, et konsensus, mis hõlmab kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja Euroopa tasandit, see eeldab kompromisse, see ei saa olla sada protsenti kellegi meele järgi. lõpetuseks äh, avalik arenguabi. ma arvan, et äh, ei tohi alahinnata Euroopa Liidu äh, selget panust konsensuses saavutada seitse protsenti SKT-st ametliku arenguabi jaoks. vähesed riigid on seda saavutanud. ja teiseks, konsensuses on mehhanism, kuidas järelevalvet teostada. nagu ma ütlesin, aastal kaks tuhat üheksateist läheme ÜRO ette ja tutvustame, kuidas me konsensust oleme ellu viinud ja kuidas me neid arenguabi kohust, määrakohustusi oleme just täitnud. võib-olla ei ole see nii hea süsteem, nagu oleks võinud loota, näiteks minagi, aga süsteem on olemas. suur tänu. suur tänu, härra Frontini. siinkohal ei saa ma rohkem sõna teistele kolleegidele anda, vabandan. tänan. meil on aeg lõppemas aga võib-olla saaksime vastused oma küsimustele komisjonilt, see puudutas, puudutas rahastamist pärast aastat kaks tuhat kakskümmend üks. siis me peame teise vooru lihtsalt tühistama, see ei ole ka õige. mul on väga kahju, aga liiga paljud inimesed soovisid sõna, rääkisid liiga pikalt ka. Madame la Présidente, je suis quand même coordinateur du groupe libéral euh, liberaalide koordinaatorina äh, nagu teate, tuleb teha paljusid asju korraga, jõudsin liiga hilja, äh, olgu, sulgesite kõnelejate nimekirja, kuid äh, parlamentaarne töö on, on selline, et ei saa igal pool olla samal ajal, mul on olulisi asju, mida ma tahtsin öelda, eriti mis puudutab meie töösuhteid rahvusparlamentidega, ma tahaksin selleks sõna saada ja kui ka teised kolleegid tahavad sõna, siis võiksime võib-olla tõesti lühendada teist äh, osa meie aruteludest siin täna So thank you for your contribution. tänan teid ettepaneku eest. meil ei ole aega küsimusteks või teisteks sõnavõttudeks. ma arvan, et teie sõnavõtt näitab, kui tähtis on Euroopa konsensus arengupoliitika jaoks ja eesmärkide täitmine arenguriikides. loodame, et sellest saab eeskuju tulevaste otsuste jaoks arenguabi vallas. me lõpetame nüüd esimese osa. Läheme teise osa juurde. ja seda hakkab juhtima Loola. suur tänu. järgmine Loola. Hi. We need to start, can you please? tere, me peame nüüd alustama, palun asuge oma kohtadele. Venga, pues empiezo yo. I will speak in Spanish. räägin hispaania keeles. Bueno, muchas gracias eh,. Mi nombre komisjoni liige, ma olen pärit Hispaaniast ja kuulun Podemose parteisse, eh, mis kuulub siin eh, ühendatud vasakpoolsete fraktsiooni. teises eh, koosoleku osas räägime me jätkusuutlike arengueesmärkide ellurakendamise perspektiivist. kõigepealt tutvustan meie arutelu põhimõtteid. me ei räägi siin sellest, kuidas hinnata arengueesmärkide ellurakendamise taset liikmesriikides. me räägime siin Euroopa Liidu poolsetest ja liikmesriikide poolsetest sammudest välispoliitikas ning arenguabi valdkonnas selleks, et toetada kestlike arengueesmärkide ellurakendamist arengumaades. SGD-de vastuvõtmine septembris kaks tuhat viisteist tähendas, et toimus paradigma nihe rahvusvahelises koostöös ning arengupoliitikas. selle e-, e eelkäija aastatuhande arengu eesmärgid keskendusid ülemaailmsele vaesuse vähendamisele ning sealti doonori ja kasusaaja vahelisi suhteid, aga kestlike arengueesmärkide eesmärk oli e, vaadata suurt pilti, kus arengu ja arenenud riigid mõlemad tegutsevad arenguprotsessis koos. kõik e, osapooled on kaasatud. SKD-de ellurakendamiseks on vaja meil kõigil tegutseda. me peame tugevdama äh, tasakaalu majanduse, sotsiaalse ja keskkonna mõõtme vahel seeläbi, et meil on jätkusuutlikud arengustrateegiad riiklikult ning me toetame õigeid mehhanisme ning hea valitsustava põhimõtet, samal ajal kaasates kodanikuühiskonda. oluline on ka rõhutada demokraat-, riikliku öö, omanditunde põhimõtet, et arenguriikidel oleks öö, oma vastutus arenguküsimuste eest, aga et ka liikmesriikide parlamendid, erakonnad, kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskonna esindajad ja teised osalised mängiksid ka oma rolli otsuste tegemisprotsessis. kaks aastat pärast arengueesmärkide vastuvõtmist on mõistlik üle vaadata, kui, milline on olukord kas on vaja, kas on piisavad poliitilised strateegiad ja valitsusstruktuurid paigas ning kas on, toimub ka piisav aruandlus. seetõttu kutsusime siia härra Guido Schmidt-Traubi, vabandust, kui ma teie nime valesti hääldasin. tema on jätkusuutliku arengu lahenduste võrgustiku tegevdirektor, tema tutvustab SDG indeksit ning tulemustabelit kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks. see organisatsioon koostas selle aruande. härra Schmidt-Traub, teil on sõna kaheksaks minutiks. aitäh, proua esinaine, aitäh meid siia kutsumast. väga meeldiv on jagada mõtteid selle üle, ähm, kaugele me oleme jõudnud. Bertelsmann äh, Stiftungiga Äh, sihtasutusega üheskoos oleme me uurinud, kuidas paremini koguda andmeid selle kohta, et ka parlamendid teaksid, kui kaugele me oleme jõudnud. me kõik teame, et see info on kriitilise tähtsusega ähm, dialoogi jaoks ka arenguriikidega, aga arenenud riikide sees samuti, nagu öeldud äh, muutused praegusel hetkel on suured ning me ei ole suutnud selle, nendega kaasas käia nüüd vaatame, mis andmed meil on olemas. Äh, selleks, et arengueesmärgid oleks tõesti hea vahend äh, poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. oluline pole mitte ainult see, et teie komisjon sellega tegeleb, vaid et neid, seda infot äh, uuritaks ka laiemalt ma tegelesin ka aastatuhande arengueesmärkidega, aga, ja tuleb tunnistada, et teadlikkuse tõst on, tõstmine on väga tähtis, meil on ka riiklikke standardeid vaja ja, ja selgeid strateegiaid, ülemaailmselt on tehtud erinevaid asju, mida ma ei hakka üksikasjalikumalt tutvustama, üldiselt läheb töö päris hästi edasi, aga see on tehniliselt ja poliitiliselt keeruline ning napib ka andmeid seega soovime anda oma panuse. siin on ja ma tutvustan hiljem seda, millal need andmed on kodu, kogutud, aga siin on nüüd avalikud andmed öö, riigiti. see on väljavõte SKD indeksist. see on üsna julgustandev ka Euroopa öö, perspektiivist. Euroopa riigid on selles indeksis üsna ees see indeks näitab, et äh, Euroopa on olnud väga edukas, sest ülejäänud maailm on järginud Euroopa plaane. Äh, riigid, mis rõhutavad sotsiaalturumajandust ning keskkonnakaitset, võtavad seda samamoodi tõsiselt, aga see on ilmselgelt Euroopa agenda, mitte Hiina või USA mudel. Euroopal läheb siin päris hästi, nagu näha. see on üleüldine tulemustabel võeti arvesse umbes kaheksakümmend kolme mõõdikut äh, nullist sajani. sada on siis maksimum ja null tähendab, et te olete, pole saavutanud midagi. see pole siis äh, suhteline, vaid absoluutstandardite äh, mõõt. me räägime siin kasvuhoonegaaside vähendamisest, laste suremusest ja nii edasi. näha on öö, suuri erinevusid, USA näiteks on neljakümne teine mis on üsna üllatav. aga see tuleneb ka ilmselgelt sellest, et võttes arvesse nende äh, sissetuleku suurust, on nende laste suremus üsna äh, kõrge, neil on suuri probleeme ebavõrdsusega, äh, tulirelvadega seotud kuritegevusega, seetõttu pole nende tulemus kõige parem. ka Euroopas on teha ära veel nii mõndagi, mida ma selgitan toon ühe näite, mul paluti keskenduda arengumaadele eelkõige aga ma toon ka Euroopa riikidest mõningad näited. toon Indoneesia näite. ma ei tea, kas te näete neid numbreid, aga Indoneesia on umbes sajandal kohal saja viiekümne seitsmest riigist. siin näeb nüüd erinevaid arengumeetmeid. Indoneesial läheb väga-väga hästi konkurentsivõimes ülemaailmsel tasandil tal läheb väga hästi ka e, SKT e, inimese kohta, aga siin on välja toodud mitmed väljakutsed, millele riik pole ilmselgelt keskendunud piisavalt. sama kehtib loomulikult ka Euroopa riikide kohta, kui vaadata, e, mida nemad siseriiklikult on teinud või ei ole teinud. siis siin kõrval on ka see ringtabel keskmisest, keskmistest tulemustest ja siin allpool on siis need peamised prioriteedid, kus on kõige suuremad lüngad. kahes valdkonnas Indoneesial on läinud halvasti. laste vaesus, kus on suur alatoitumus ning samuti jätkusuutmatu põllumajandus. andmed on kättesaadavad saja viiekümne seitsme riigi kohta, siin loomulikult kõiki üksikasju ei näe, aga siin on nüüd G kakskümmend riigid kirjas üleval on mitte OECD riigid ja all OECD riigid. näiteks ka suured äh, Euroopa Liidu liikmesriigid ja peamine äh, resultaat siin on, et väga palju punast on näha. Äh, mida siseriiklikult sageli liiga oluliseks ei peeta. loodetavasti teie jaoks on ka kasulik Äh, kui see tabel, kui te analüüsite, mida teie liikmesriigis on tehtud. E, seitsmeteistkümnes eesmärk, see on rahvusvaheline partnerlus siin kõige paremas ääres. siin on ka erinevused liikmesriikide vahel. Äh, siin mainiti juba ka pangasaladust ja maksuparadiisi ja nii edasi. siis siin on üks huvitav järeldus meie tööst. see tabel horisontaalses öö, äh, joonel on SKT inimese kohta ning vertikaalsel joonel on äh, selle mõjud. mida äh, rikkam riik on, selle, äh, seda mõjukam on, seda rohkem mõjutab see ka nende poliitikat. siin on finantspoliitika ja julgeolekupoliitika näiteks, millega mõjutatakse ka arengumaid siin on mõningad Euroopa, paljud, paljud Euroopa riigid, kellel ei ole kõige kõrgemad skoorid, üleval on Šveits, mis ei kuulu Euroopa Liitu, aga ka äh, Holland näiteks ja Belgia kelle, ja Norra, kellel ei lähe päris hästi, aga Taani ja äh, Island on siin üsna madalal. kuigi nende sissetulekutasand on umbes sama. ehk siis seal on probleeme, mida pole piisavalt hinnatud Äh, kui me räägime nendest piiriüledest mõjudest abi andmisel. seda võib vaadata ka riigisiseselt, näiteks USA-s uurisime me seda nii, äh, kui vaadata linnasid ka eraldi arengueesmärkide puhul, äh, need punased linnad on siis need, kus toimusid ka suured muudatused viimastel valimistel. huvitav on see, et, et need jätkusuutlikud arengueesmärgid on seotud ka äh, Äh, sotsiaalmajanduslike äh, aspektidega siseriiklikult. lõpetuseks tahaksin välja tuua mõningad järgmised sammud, millele keskendume. loodetavasti on teil sellest ka kasu. see, see järgmise aasta suvel tuleme välja uue indeksiga liikmesriikide jaoks. uurime ka pikema aja trende, ma arvan, et see lisandub väga heale eelmise nädala Eurostati aruandele, kus uuritakse liikmesriikide olukorda, aga seal võib-olla ei ole kasutatud kõige uuemat äh, aid loomingulisi andmeid. siis vaatame, mida liikmesriigid, riigiti on tehtud selleks, et STG-d ellu rakendataks. ja siis uurime äh, üldisemalt regioone suuremalt. me tuleme, äh, uurime Aafrika majandusi, asenani riike, siis läbi Hiina Äh, äh, selle partnerriike ning ka seda, kuidas Euroopa Liit äh, on edasi töötanud. uurime ka linnaindekseid. kokkuvõtteks tuleb öelda, et on meil palju andmeid, mida saab kasutada, paljut juba kasutatakse, aga suur osa sellest ei ole kättesaadav valitsustele ning me loodame, et meie panus aitab siin sellele protsessile kaasa, aitäh! Muchísimas gracias, señor Smitrov. Ahora que... aitäh, härra Smitrov ning nüüd annaksin sõna proua Keit Pentus-Rosimannusele, kes on Riigikogu välisasjade komisjoni aseesimees. Eesti on praegu Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. aitäh, Euroopa Parlamendi saadikud liikmesriikide parlamentide kolleegid, kõigepealt aitäh tänase arutelu eest. minu arvates teie komisjoni roll poliitiliste kohustuste ellurakendamisel ning selle tagamisel, et meie abi tõesti jõuab nendeni, kes vajavad meie toetust, on oluline tõenäoliselt ei ole väga palju inimesi, kes kahtleks, et eh, STG-d on vajalikud, aga selliste eesmärkidega on asi eh, ikkagi alati ellurakendamises. ja üks probleeme Euroopa Liidus eh, on seotud sellega, et siseriiklikud probleemid võivad hägustada suurt pilti. võimalik, et igas liikmesriigis on palju inimesi, kes Äh, ikka küsivad, miks me nii palju tähelepanu pöörame äh, väli, välispiiridest väljapoole, samal ajal kui meil on endal probleeme. ehk siis, et kui teie katus lekib, miks siis vaadata äh, naabrimaja, kus on katkine aken näiteks? on vaja äh, äh, suurt tahet ning kannatlikkust, et selgitada meie kodumaadel miks see on meie huvides ja meie kohustus ikka toetada jätkusuutlikku arengut äh, meie piiridest väljaspool. ja minu arvates on ka mõistlik silmas pidada, et praegusel hetkel kaheksakümmend viis protsenti Euroopa kodanikest usuvad, et on oluline aidata inimesi arengumaades ja veelgi enam, kaks kolmandikku Euroopa kodanikest usuvad, et Äh, abi vaesematele riikidele peaks olema Euroopa Liidu prioriteet ning Euroopa Liit peaks täitma oma varasemad kohustused ning neid veel suurendama. STG-de kõige aktiivsem arutelu toimus siis, kui finantskriis oli just läbi ja suurem rändekriis polnud veel alanud. millised on olnud siis arengud? tuleb tunnistada, et kriise, mis toona valitsesid, pole veel lahendatud ning kahjuks ei suudeta neid lahendada ka lähitulevikus. kui me võtame arvesse nüüd megatrende, mis mõjutavad meie elu viima-, järgmise kahekümne, kolmekümne aasta jooksul, näiteks kliimamuutus, mida siin on mainitud, siis eh, maailma rahvastiku suur, suurenemine, eh, läbikukkunud riikide hulga suurenemine, demograafia muutused, siis on selge, et meil on vaja koordineeritud eh, sihipärast toetust, mis, ja see vajadus ei vähene, vaid suureneb. Ehm, SKD tähendab pikaajalist eesmärki, mis peaks olema iga eesistujamaa prioriteediks kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani. seetõttu on nad oluliseks prioriteediks ka meie kui eesistujamaa jaoks. üks näide, meie olime eesistujana, olime väga uhked selle üle, et saime juulis korraldada ÜRO egiidal ürituse kus räägiti äh, SGD-de ellurakendamisest äh, ülemaailmses tekstiili väärtusahelas. tekstiilitööstus on väga suur tööstusharu, aga kahjuks see on ka üks kõige reostavam ja äh, raiskavam tööstusharu. kaheksateist protsenti materjalidest raisatakse äh,, tootmine mõjutab väga palju keskkonda ja ÜRO keskkonna äh, Äh, ameti juht härra Elliot Harris ütles toona, et kui me soovime edukalt äh, arengueesmärgid ellu rakendada, siis loomulikult peame me kaasama asjaomased sektorid ja tekstiilisektor on väga suur sektor, ilma milleta tõenäoliselt on võimatu ülemaailmselt äh, arengueesmärke saavutada. seega me nad peavad olema osaks äh, ringmajanduses ning meil on vaja sellist tsüklilist lähenemist, mis läbi saame me otseselt olukorda muuta. samal ajal tuleb silmas pidada, et, et tööstus on oluline ka riikide jaoks. Bangladeshis näiteks on see kõige suurem ekspordisektor. niisiis, me peame rääkima otse ka asjaomaste valitsustega ja ka ettevõtetega tarbijatepoolne osalus äh, võib mõjutada tingimuste parandamist, seega nemadki peaks häält tõstma äh, jätkusuutlikkuse teemal. iga ostuga ju nemad tegelikult mõjutavad äh, ka keskkonda ja inimesi. Teie komisjoni esinaine proua McCabe pidas toona ka väga inspireeriva kõne, kus ta selgitas süsinikusektori algatusi Euroopa Liidu poolt, pidades silmas tragöödiat äh, ka Bangladeshi tekstiilitehases ja mõte on siin selles, et tuleb edendada jätkusuutlikke käitumistavasid. veebruaris sellel aastal OECD võttis vastu ka suunised äh, hoolsuskohustuse kohta, kuidas paremini mõista tarneahelat, aga jällegi keegi peab need ju ka ellu rakendama niisiis teie, kas te äh, toetate ka uue õigustiku vastuvõtmist, äh, te selgitasite seda tööd ka väga hästi. Euroopa konsensus äh, arenguküsimustes toob välja erinevad innovatiivsed lahendused, kuidas saavutada kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava eesmärke, näiteks digitaalsed lahendused ja tehnoloogia. aga nagu juba varasemas arutelus mainiti, on oluline Äh, eh, et vaesuse väljajuurimine oleks meie koostöö keskmes. kokkuvõtteks tahaksin rõhutada, et lisaks jätkusuutliku arengu eesmärkide ellurakendamisele partnerriikides peaks Euroopa Liit ja liikmesriigid töötama nende äh, saavutamise nimel ka siseriiklikult. Äh, arengueesmärgid on universaalsed, kehtivad kõikide riikide jaoks ning me ei saa veenda teisi neid täitma, kui me ise ei tea, kuidas äh, neid saavutada. ja nagu korduvalt siin on täna öeldud, liikmesriikide parlamendid mängivad siin kriitilist rolli. Euroopa Liidu jaoks on üks peamisi Äh, probleeme järgmistel aastakümnetel, see, kuidas jääda konkurentsivõimeliseks ja kuidas suurendada meie kodanike heaolu. kestlikud arengueesmärgid kindlasti ei ole vastuolus selle äh, eesmärgiga, aga nad on hädavajalikud vahendid, kuidas eesmärke täita. suur tänu tähelepanu eest, suur tänu tänase arutelu eest! suur tänu! nüüd saab sõna härra Giacomini, kes on EAS-i esindaja. suur tänu. ma arvan, kõigepealt on tähtis rõhutada, et jätkusuutlik areng on Euroopa väärtuste keskmes ning on üldine eesmärk Euroopa Liidu jaoks ja samuti, et Euroopa on mänginud otsustavat rolli kaks tuhat kolmkümmend agenda vastuvõtmises ÜRO-s septembris kaks tuhat viisteist ning Euroopa Liit on, on võtnud kohustuseks äh, neid eesmärke täita nii riigi, nii Euroopa sideselt kui rahvusvaheliselt. kuna te juba rääkisite rahvusvahelistest aspekt-, rääkisite juba ähm, ei hakka rõhutama sisemist teemat põhjalikumalt, äh, analüüsidokument tuleb välja aasta teisel poolel ning sidusrühmade platvorm on komisjoni poolt loodud ning, ning tuleb kokku kõigepealt jaanuaris kaks tuhat kaheksateist koostati raport, kus äh, mainitakse indikaatorite raamistikku, see avaldatakse kahekümnendal novembril. ma arvan, et äh, nagu eelmine kõneleja ka ütles, tähtis on seos meie siseriikliku töö vahel mille eesmärgiks on äh, näidata, et äh, STG-de rakendamine tõesti leiab aset äh, meie koduriikides. mis puudutab välistegevust, ütleksin seda, mida juba niikuinii teatakse, et Euroopa Liit on teinud edusamme kõigepealt aasta kaks tuhat kuusteist globaalne strateegia Euroopa Liidu äh, välis- ja julgeolekupoliitika jaoks. see on äh, ühine ja usaldusväärne Euroopa Liidu lähenemine ning SDG-d on, on kõikjal meie horisontaalses strateegias. sellel aastal Euroopa Liit võttis vastu uue Euroopa Liidu arengukonsensuse see on uus raamistik, et meil võiks olla ühine lähenemine arengupoliitikale, see puudutab nii institutsioone kui liikmesriike. ja see uus lähenemine öö, ähm, põhineb just STG-del. see on uus ajastu Euroopa Liidu koostööpoliitikas. teeme koostööd partnerriikidega, kaks tuhat kolmkümmend agenda elluviimiseks. meil on ühisprogrammid näiteks, meil on ühine tegevus, mis on nüüdsest sidusam. uus konsensus puudutab arengukoostööd ka laiemas kontekstis osana Euroopa Liidu välistegevusest selleks, et vastastikuselt kasulikul viisil lahendada probleeme nagu humanitaarabi, julgeolek, kaubandus, keskkond, kliimamuutused. ehk siis meil on arengule laiahaardeline lähenemine ja lõpetuseks aga samuti oluline teema, uus väliinvesteeringute kava jätkusuutlikul moel Aafrikas ja naabrusriikides see on selge näide sellest uuest lähenemisest. mis puudutab äh, ähm, globaalse strateegia ellurakendamist üldisemalt, esiteks selles strateegias äh, räägiti kõigepealt jõukuse jagamisest ehk ja SDG-de ülemaailmsest äh, tunnustamisest, samas peame mõistma, et julgeolek, rahu ja stabiilsus on jätkusuutlikuks arenguks eeltingimused vastupanuvõime teatis võeti vastu seitsmendal juunil. vastupanuvõime algatus üritab globaalse sta-, stabiilsuse eesmärgid muuta konkreetseteks tegevusteks, meil on mitmemõõtmeline lähenemine, vaesus, haavatavus, kõik need äh, vajavad terviklikku lähenemist selleks, et riigid võiksid olla vastupanuvõimelisemad, aga ka äh, ühiskonnad ja üksikisikud selleks, et vastu panna äh, pikaajalistele survetele ja šokki ja šokkidele. kriiside haldamiselt oleme nihkunud pikaajalisele kriiside hindamisele, keskendume ennetusele, Euroopa Liidu poliitiliste ja diplomaatiliste ressursside ärakasutamisele ühisest, ühisest programmeerimisest ma juba rääkisin, meil on ka pilootprojekt eelhoiatuse valdkonnas äh, haavatavates riikides ning üritame humanitaararengu seost tuua poliitilistesse eesmärkidesse vastupanuvõime on hea. edasiliikumise viis. see on edusamm, kui me võrdleme varasema rõhuasetusega haprusele, mis tegelikult ei ole aidanud kaasa konfliktide ennetamisele. Thank you so much, Mr Giacomini. suur aitäh, härra Giacomini. nüüd avan siis mikrofoni kolleegide jaoks. nagu sai selgeks esimeses osas, me peame tegema lühidalt, nii et meil oleks võimalus rohkematel inimestel suhelda, nii et kaks pool minutit. palun tutvustage ennast, enne kui te sõna võtma hakkate, kes te olete, kust pärit ja kui teil on küsimust, äh, siis öelge, kellele see suunatud on. ja Hispaania Antonio Rubio kõigepealt. tere hommikust, aitäh, proua esimees minu on Jose Antonio Rubio, olen Hispaania senator, senaator. kõigepealt tahan teid tänada ja õnnitleda teid selle eest, et te selle koosoleku korraldasite. sest Agenda kaks tuhat kolmkümmend próximos años porque de ello va a depender el futuro de la lähiaastate poliitikatest tegelikult sõltub inimkonna tulevik Hispaania senat on korraldanud terve rea tegevusi selleks, et tõsta teadlikkust, selleks, et NDG-d oleksid äh, nähtavad. teadmatus on see, mis iseloomustab paljusid poliitikuid ja äh, ka ühiskonda, mis puudutab STG-sid erikomisjon, mis tegeleb äh, STG-dega, on meil. see kaasab äh, avalikku haldust ja kodanik, selle asutusi ja kodanikuühendusi laiemalt ning selles rühmas oleme rääkinud just teadlikkuse puudumisest. veebruaris seega kavatseme korraldada äh, koosoleku sellel osaleb parlamendi äh, spiiker ning äh, samuti osalevad seal Hispaania regionaalsed parlamendid ehk siis äh, regioonsed, regioonide ja kohalike valitsuste esindajad, ehk siis, et aasta kaks tuhat kolmkümmend agenda võiks tõepoolest käivituda ja et saaksime arutada Hispaania tegevuskava suur tänu. ja nüüd äh, proua Maria Manuel Ola Portugalist. tere hommikust. analüüsides täna esitatud indikaatoreid on päris selge, et Euroopa torkab silma, ta on erinev aga me oleme väga mures negatiivsete faktorite öö, ähm, üleandmisest teistele kontinentidele ja ma arvan, et see on oluliselt mõjutanud äh, STG-sid. see on oluline teema, mida ma tahaksin tõstatada, see mõjutab Portugali ja Hispaaniat, kogu meie äh, Iberia äh, poolsaart. nii nagu avaldab meile mõju ka kliimamuutus äh, nagu muuda- ähm,, eesmärgid kaksteist, kolmteist ja neliteist puudutavad kliimamuutusi. see tõstatab küsimusi, kuidas seda mõõdetakse, milliseid faktoreid tuleb arvesse võtta. OECD riigid Neil ei lähe eriti hästi, nende numbrid selle kolme eesmärgi suhtes on üsna negatiivsed ja sellepärast tuleb muret tunda. ka Portugalil ei lähe eriti hästi. loomulikult on siin see metsapõlengute fenomen, mille kallal me kannatas-, millal me kannatasime Euroopa lõunaosas on kohutav põud ja see ei näita mitte mingeid leevenemise märke. kuidas me hakkame lahendama taolisi asju? kuidas me saame mitte liiga palju kasutada vett ja teisi ressursse, näiteks vee suunamine ühest jõebasseinist teistesse riikidesse, eriti nendesse riikidesse, kes seda eriti ei kasuta. siin ma räägin loomulikult Äh, seda vett, mille, mida kasutatakse intensiivseks põllumajanduseks. on tõsine ressursipuudus, eriti veepuudus Hispaanias, see mõjutab Portugali. ressursside puudumine tähendab ka rohkem migratsiooni, võib-olla isegi sõda. kõiki neid teemasid tuleb meeles pidada, mitte ainult globaalselt, vaid ka globaalselt muidugi. niisiis,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 Äh, vastutustundlik arengupoliitika on terve ühiskonna jaoks tähtis äh, ülesanne, mida kõik Austrias võtavad tõsiselt. tõsi ta on ka see, et kaks tuhat kolmkümmend agenda vajab ellu rakendamist. Austria äh, arengukoostöö Austria jaoks on koos, arengukoostöös oluline, et kaasataks kõik inimesed selleks, et võidelda rahu eest, julgeoleku eest, vaesuse vastu, kaitsta keskkonda ning ressursse. Need on kõik olulised äh, aspektid Austria arenguseadustikus. Äh, arengukoostöö äh, kuulub Austria välisministeeriumi pädevusse Äh, sellega tegeleb meie arenguagentuur, äh, mis paneb paika koostööprogrammid ning projektid äh, koostöös arenguorganisatsioonide, ettevõtete ja vabaühendustega. aga on ka palju teisi osapooli, näiteks Austria Arengupank, mis tege-, mis toetab ka kaks tuhat kolmkümmend agenda eesmärke. kaks tuhat viisteist Äh, eraldas Austria umbes üks koma kaks miljardit eurot arenguabi jaoks. kahjuks tuleb tunnistada, on see veel kaugel null koma seitsmest protsendist, aga Austrias oleme me valmis äh, suurendama arenguabivahendeid. näiteks kaks tuhat kuusteist äh, neljakordistati katastroofiabi välismaa jaoks viiesaja kahekümne miljonini ning Austria äh, investeerimispank suurendas, kahekordistas samuti arenguabi. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on see eelarve kaheksakümmend neli miljonit eurot. siis see eesmärk number kuus, veemajandus, Austria äh, koordineerib praegu just seda veemajanduskoostööd Ugandas, siin on astutud suuri samme edasi viimastel aastatel ja Austria Arenguagentuur koostöös Euroopa Komisjoniga soovivad edasi töötada selle kallal. selleks on eraldatud ka veel kolmkümmend miljonit eurot, aitäh! Thank you so much, now suur aitäh, nüüd annan sõna Heidi Hautalale kes on siis roheliste MEP. Heidi. jah, suur aitäh, esimees. mind väga huvitas äh, Berdelmanni fondi presentatsioon ja eriti seal üks punkt oli selgelt aru saada, et Põhjamaad on äh, juhtimas neli esimest riiki, STG indeksis olid Põhjamaad see tõenäoliselt näitab, miks see on atraktiivne sotsiaalne mudel. Teie järgmine slaid aga näitas, et rikkad riigid, kuhu need äh, riigid kindlasti kuuluvad, neil on STG äh, ülekanded või spilloverid. kuidas te need kõik asjad kokku panite? mul oli väga hea meel kuulda, et proua Pentus-Rosimannus rääkis nii palju ettevõtete vastutusest ja on selge, et kui me kutsume erasektorit panustama, siis me peame nõudma ettevõtetelt ka vastutust. Teie, proua esimees, teate võib-olla paremini kui keegi teine, et meil on olnud raske veenda Euroopa Komisjoni, et peavad olema kohustuslikud reeglid ettevõtetele mis puudutab nende vastutust, tööjõudstandardeid, keskkonda, inimõiguste kaitset ja ma ütleks, et valdav osa Euroopa Parlamendist toetab seda seisukohta. aga oleks huvitav teada, kas teil on samasugune arutelu rahvusparlamentides? Thank you, Heidi! aitäh, Heidi, ja annan sõna Ali Wakilile Nigeeriast uh,. Thank you, chair. aitäh, esimees. lugupeetud parlamendiliikmed. minu nimi on, minu nimi on senator Malio Magalini Nigeeriast. kõik meist ei ole teadlikud, et Nigeeria on Musta Aafrika kõige rahvarohkem riik. seal on kõige suurem potentsiaal aga kõige suuremad väljakutsed. Äh, riik, äh, mida kahjustab ilm, äh, def-, ähm, metsade maharaiumine, identiteedikriis ja kui me vaatame NDP programmi, siis see on üks kõige hullemaid vaesusest räsitud riike meie jaoks on jätkusuutlikud eesmärgid midagi sellist, millega me ei sule to-, äh, suuda toime tulla. Äh, me valisime kaks aastat tagasi uue liidri, mis on toonud äh, Nigeeriasse mõistuslikku stabiilsust. kõik vaesusega ja sellega seonduvad kuriteod võib ära lahendada parema juhtimisega, kus meil on tugev juhtkond Äh, peale seda, kui ta asus ametisse, on toimunud hulgaliselt muutusi just nimelt korruptsioonivastase võitlusega. Captain Flight, mis takistab ähm, kapitali väljavool, mis takistab arenguriikide ähm, investeeringuid. paljud äh, taolised rikkumised on nüüd kohtu ette tuud, toodud on loonud majandusliku taastumise plaani kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend, millega Nigeeria majandust on võimalik taaskäivitada. me oleme pühendunud sotsiaalsele kaas-, kaasavusele naised, haridus, meil on olemas hariduse komisjon, millel on öö, koostöö Nigeeria valitsusega me räägime mm, põhiharidusest maapiirkondades. meil on äh, ka kodukoolitus, nii et me saame edendada kultuurilist haridust, eriti need, kes on põhja pool ja kooli ei pääse. meil on äh, selline süsteem, kus kõige haavatavamatele on võimalik anda igakuulist stipendiumit, et nad saaksid kooli minna. see on programm, mis on suunatud peamiselt äh, naistele. me tahame Nigeerias vaesuse ära kaotada ja seetõttu kaks tuhat kuusteist tegi, kaks tuhat kuusteist, seitseteist ja kaheksateist nägi valitsus ähm, ette sada miljonit vaherat pere ähm,, peredele peavarju leidmisele, nii et on võimalik leida elamispinda tavalistele kodanikele ja see oleks neile kättesaadav. parlamendi seisukoht on väga selge, meie teeme häid äh, seadusi selleks, et oleks võimalik elu edasi viia ja meile on vaja eelarvet kõikide valitsuse asutuste käest ja parlament töötab selle nimel, et eelarve edukalt ellu viia ning jätkusuutlikke arengueesmärke ellu viia. meil on olemas senat ja esindajate kodu ja talle sekkutakse vahele, ta peab lõpetama. Need liikmed on selleks, et eesmärke täidetakse, et eelarve tingimused on olemas ja meil on programm meile kõigile, konsultatsioonides Euroopa Liiduga ja teiste doonoragentuuridega, nii et parlamendi liikmeid on võimalik hinnata äh, ja on võimalik kaotada vaesus, aitäh! Thank you. And I give the floor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 ma olen osalenud paljudel internatsiona-, rahvusvahelistel äh, aruteludel ja olnud paljudel rahvusvaheliste delegatsioonide liige, osalenud ka konverentsidel ning oluline on see, et äh, liikmesriikide parlamendid mängivad olulist rolli eesmärkide ellurakendamisel. sest nad on vahendajad valitsuse ja kodanike vahel parlamendisaadikute ülesanne on tõlkida suured sõnad inimkeelde. siis saame me eesmärke saavutada üheskoos, koos ühiskonna ning inimestega. aga me räägime siin ka juba keskkonna kahjustamisest ja kriisidest juba aastakümneid. meie olime, äh, meie oleme need inimesed praegu, kes aitavad ühiskondi äh, liikuda uude jätkusuutliku arengu faasi ning seda ei saa teha, olles ise pessimistlikud, kõik peaksid jääma optimistideks, vaadates tulevikku, seetõttu seda, seda sooviksin ka kolleegidele rõhutada äh, me saame üksteiselt õppida, üksteise kogemustelt, kogemustest õppida, igal riigil on oma kogemused, kui me räägime ka kriisidest, looduskatastroofidest ja nii edasi. seetõttu on mõistlik ka parlamendi tasemel eh, üksteiselt õppida. veebruaris organiseerisime seminari Ida- ja Kesk-Euroopa eh, riikide jaoks ning Ungari saab siin tutvustada oma kogemusi veemajanduses. meie president töötab ka äh, rahvusvahelisel arandil äh, veemajanduse kallal äh,. seega sellealane tehnoloogia ka võib olla meiepoolne panus ning me peame igaüks ju mõtlema selle üle, kuidas milline võiks olla meie panus meie ühisesse töösse, nii saame üheskoos ka liikmesriikide parlamentide vahelist koostööd parandada, aitäh! suur aitäh, nüüd annan sõna Enrique Guerredole, ta on MEP ja selle komisjoni liige, palun! suur aitäh, ma teen väga lühidalt, sest ma tahan anda kõneaega ka rahvusparlamentide liigetele. olen teadlik, et täna arutame jätkusuutliku arengu eesmärke ja mida me saame teha selleks, et neid ellu viia meie igaühe riigis. me räägime ka sellest, kuidas me saaksime tugevdada Euroopa strateegiat, mis toob endaga kaasa solidaarsuse ühise elluviimise. aga ma tahan rääkida solidaarsusest, sest ma olen äh, selle parlamendi äh, humanitaarabi äh, raportöör. aga ma tahan tuua teie siin, teieni sõnumi, et globaalsel tasandil on olukord väga hull, meil on vaja Euroopa Liidu ja tema liikmesmaade solidaarsust. kuuskümmend viis miljonit inimest vajavad täna humanitaarabi. enamik nendest on põgenikud ja äh, koduta inimesed omaenda äh, koduriigis, varjupaigataotlejad, mõnikord on nad äh, otsimas varjupaika omaenda riigis, nii et ma arvan, tuleks hetkeks peatuda ja mõelda. meil oli siis, äh, olime sisuliselt silmitsi äh, ah, võimatu kriisiga, selleks oli äh, kümme, äh, miljon inimest. aga täna on Aafrika sarvel kakskümmend miljonit inimest, kel, kes kannatavad näljahäda all. arengueesmärkide elluviimine on hädavajalik solidaarsuse mõttes. aga me peame lähenema solidaarsusega inimestele, kelle olukord on palju hullem kui meie oma. selline on lubadus, millega peavad tegelema äh, rahvusparlamendid kui ka Euroopa valitsused ja Euroopa Parlament, aitäh! Damien Bichot, Prantsusmaa. tänan, proua eesistuja, olen Daniel Bichot, parlamendi liige, jätkusuutliku arengu ja keskkonnakomisjoni liige Prantsusmaa toetas äh, ÜRO algatust aastal kaks tuhat viisteist, mis seab siis seitseteist jätkusuutliku arengu eesmärki selleks, et äh, täita erinevaid eesmärke, nagu te väga õigesti ütlesite, need eesmärgid puudutavad meid kõiki. lisaks parlamendile kõik äh, poliitikategelased on kaasatud, Prantsusmaal vabariigi president septembrikuus tuletas meelde soovi, et meie partnerlussuhted Aafrikaga võiksid olla Euroopa jaoks väga olulised. siseriiklikult meie arenguabi eelarve peab kasvama. on fakt, et ta on pidevalt kahanenud alates aastast kaks tuhat kümme. mul on hea meel, et me, et Prantsusmaa president on seadnud konkreetsed eesmärgid, et me jõuaksime null koma seitsme protsendini aastal kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend kaks. kuid äh, arenguabi ei ole mitte ainult arv, arv ei ole poliitika. meie Prantsusmaa valitsus veebruaris kaks tuhat kaheksateist loob ministeeriumidevahelise komitee, mis on suunatud rahvusvahelisele koostööle ja arengule. selline, selle, see peaks võimaldama konsultatsiooni kõikide osapooltega, eriti vabaühendused ja kodanikuühiskond. see on väga oluline sest poliitikud ei peaks olema ainsad, kes arutavad. rahvusparlamendis kahekümnendal septembril toimus meil ümarlaud, kus arutasime äh, jätkusuutliku arengu eesmärke ning ka väliskomisjon järgib tähelepanelikult arenguabi eelarve arengut, ehk siis töö toimub horisontaalselt, iga komisjon jälgib, kuidas arenguabi rahastatakse tema valdkonnas. parlament on täielikult äh, teadlik, millised väljakutsed on seotud jätkusuutliku arengu eesmärkidega ja on nende täitmisele pühendunud. oleme ka ning see kõik on meie ühine vastutus, suur tänu. Merci beaucoup. Now I give the floor to Linda Maca-. aitäh, nüüd ma annan sõna Linda Macamanile, ei, okei okay., hea küll, siis võtan järgmise. Maria Anderson Rootsist. Madam Chair aitäh, proua esimees. kõigepealt tahan ütelda, et me jagame oma Norra naabrite vajadust, et meil peab olema sotsiaalne Euroopa. me peame kasutama vahendeid selleks, et võita, võidelda vaesusega nii Euroopas kui globaalselt. meil on vaja seda eeltingimusest, kui me tahame saavutada jätkusuutliku arengu eesmärke. Euroopa konsensus on hea samm selleks, et selle vastutu- äh,, täita vastutust Agenda kaks tuhat kolmekümneks, aga me peame avaldama survet oma valitsustele, et nad teeksid seda, mis lubatud. me teame kõik, mil me, mille me kaotasime, kui me loobusime aastatuhande eesmärkidest. me kaotasime need inimesed, kes elavad relvastatud konflikti piirkondades, aga me kaotasime ka need inimesed, kes elavad puudega. Rootsi seisukohast enamik meie abist läheb läbi kahepoolsete organisatsioonide, nagu näiteks Euro-, ÜRO ja Maailmapank ja vabaühendused. see tähendab, et me arutame neid küsimusi tõsiselt iga päev, iga nädal Rootsi vabaühendustega, kes töötavad üle kogu maailma. meil on ka nelja-viieaastased kahe äh,, kahepoolsed strateegiad, äh, mis, mille töötab välja valitsus ja mille viib ellu SIDA. ja uued strateegiadokumendid siis loomulikult STD-d on sellesse sisse kirjutatud. me töötame Rootsis kõvasti selle nimel, et panustada paremini äh, kõige vähem arenenud riikide arendamisse. ma arvan, et naiste integreerimisel oleme me olnud edukad, aga me saame äh, olla paremad, kui asi puudutab äh, inimesi, kes elavad puudega. viimase kommentaarina tahaksin tsiteerida ühte oma kolleegi viimasest sessioonist. ma tahan küsida, kui keeruline on leida arengu eesmärke? suur aitäh! nüüd annan sõna Jean-Pierre de la Zuanale Itaaliast. Sì, grazie. Eh, sì, molto brevemente. Io... Mm... Suur tänu, teen väga lühidalt kas ma võiksin tulla tagasi migratsiooni küsimuse juurde, sest migratsioon oleks väga hea, kus kõik, kõik saaksid töötada seal, kus nad elavad, aga see ei ole võimalik. ja me teame, et on suur öö, ähm, tasakaalustamatus öö, äh, vaeste, vaeste ja rikaste riikide vahel. tegelikult on migratsioon arenguallikas Need summad, mis migrandid oma kodumaale saatsid, on sada miljardit dollarit ehk siis kolm korda rohkem kui need summad, mida rikkamad riigid eraldavad äh, arenguriikide arengu eesmärkidele. Need summad ei lähe nende inimeste kaudu, kes võiksid neid summasid kuritarvitada, need lähevad otse peredele need tegelikult ka aitavad äh, nendes riikides vaesusega võidelda. ma arvan, et me peaksime sellega tegelema teaduslikult ja mõistlikult. kui me räägime migratsioonist, siis me räägime ka arendusest. me võime rääkida erakorralistest olukordadest äh,, inimeste väljavoolust konkreetsest piirkonnast, sest paljud regioonid, paljud Euroopa piirkonnad äh, kriisi tulemusena leiavad, et neil ei ole piisavalt tööjõudu Nad on silmitsi elanikkonna vabane äh,, vananemisega. siin püüab Itaalia oma töö ära teha rohkem kui nelisada äh, tuhat inimest päästeti ära möödunud aastate jooksul Liibüa kriis ja kui nüüd aus olla, siis Euroopa riigid on Itaalia lihtsalt omapäi jätnud. ma tahaksin, et kõik oleksid piisavalt julged seda teemat arutama see ei tohiks olla tabuteema. inimesed kardavad, et kui nad sellele viitavad, siis nad kaotavad hääli. kui me sellega ei tegele, siis see teema hakkab tegelema meiega, kui nii võib öelda. me peame meeles pidama, et tõeline Euroopa Liit on saavutatav vaid siis, kui tal on järjepidev migratsioonipoliitika ja kui see on liit, kus iga riik ei pruugi mitte üksinda töötada. ma tahan teid öö, äh, kõiki tänada ja arengukoostöös äh, ollakse liiga palju üksi töötatud. Hispaania. Äh, aitäh, esimees, Hispaanias on meil koostöö olemas ja artikkel viisteid, viisteist rõhutab parlamendi rolli poliitikate elluviimises. ehk selle seadusandluse valguses rahvusvahelise koostöökomisjon korraldas koosoleku ekspertidega, kes on pärit kodanikuühiskonnast ja mujalt. inimesed ei tööta mitte ainult koostöö äh, valdkonnas, vaid ka teistes äh, valdkondades, mis puudutavad äh, jätkusuutlikke arengueesmärke. ma ei lähe siin üksikasjadesse, sest ma ei taha liiga palju aega siin ära võtta, aga peamiselt või põhiasi on see, et nad rõhutavad, kui tähtis on vastutus parlamendi ees. parlament peab teostama järelevalvet ja jälgima seda, mida parlament, parlamendiga on saavutatud. võtame selle teadmiseks, seega koostame ühise resolutsiooni, mille üle hääletatakse detsembris alamkojas see peab olema prioriteet meie valitsuste jaoks, see peab olema selline kõikehõlmav otsus, see ei saa olla selline eraldi üksus või eraldatud, on tähtis, et kogu parlament on sellega seotud. peamiselt põhilised komisjonid nagu tervishoid, haridus, keskkond ja loomulikult majandus. see nõuab seadusandlikke muutusi mis puudutab äh, arenguabi seadusandlus ja ka välisteenistuse seadusandluse muutust. rahvusparlamendid peavad olema asjaga sügavalt seotud, nad peavad olema valmis osalema teiste parlamentidega koostöös ja kodanikuühiskond, kodanikuühiskonnal on igasuguseid kogemusi selle suhtes. see on ük, veel üks täiendav asi, mida ma rõhutada tahan. jätkusuutliku arengu eesmärgid ei ole olemas selleks, et sellega tegeleks vaid äh, riiklik sektor. Nad on olemas ka erasektori jaoks. peab olema öö, äh, kooskõla selle vahel, mida teeb riigisektor, mida teeb erasektor. minu meelest on väga oluline, et me kasutame parlamenti elluviimisel järelevalves, aga see võib olla, ei tohi olla selline kena koosolek, kus me tuleme kohale ja unustame ära. meil on kohustus mingeid tulemusi saavutada, sest on selge. sest vajadus on suur ja kiireloomuline ja probleemid lähevad ainult hullemateks, aitäh! Uh, suur tänu ja viimasena annan sõna Maria Tati teile Itaaliast. suur tänu! tahan äh, tänada võimaluse eest mõtteid vahetada parlamendide liikmete vahel. ja alustuseks tahan rõhutada, milline on Itaalia parlamendi panus. kolmekümne esimesel mail kaks tuhat seitseteist Itaalia senat kinnitas resolutsiooni, äh, mis, mis puudutas rännet, see on väga keerukas teema ja meie poliitiline reaktsioon ei pea tuginema, ei pea tuginema ainult äh, kriisi teemadele. tuleb, äh, poliitikaid tuleb äh, koordineerida, arengupoliitika tuleb koordineerida päritolu- ja transiidiriikidega. oleks vaja ressursse selleks, et lahendus ei oleks mitte ainult julgeolekule suunatud. Euroopa Liit peaks kasutama meetodit ja meie arvates on korduvalt äh, rikutud teatud eeskirju, kui mõned liikmesriigid ei täida oma kohustusi pagulaste vastuvõtu osas. hiljuti äh, tegelesime Dublini määruse läbivaatamisega selleks, et äh, sisenemisriigi põhimõtet läbi vaadata, me teame, et tee saab olema veel pikk, aga vaatame tulevikku lootusega. Itaalia parlament on olulise eesmärgi saavutanud. selleks oli heaks kiita reform arengukoostöö vallas, me oleme loonud Itaalia Arengukoostöö Ameti, mis on iseseisev, kuid äh, on siiski Välisministeeriumi alluvuses. meie süsteem tekitab uue dünaamika era- ja avaliku sektori koostöös eesmärgiga võidelda äh, vahendite hajutamise vastu. ning äh, oleme täielikult äh, muutnud suundumusi. järjest rohkem on vaja ressursse, tuginedes null koma seitsmele protsendile oleme absoluutväärtuses ja, ja protsendiliselt samuti tõstnud arenguabi. see on selge. lõpetuseks Aafrika kohta paar sõna. Aafrika areng on strateegilise tähtsusega. Euroopa jaoks tahame vältida kuritarvitusi territoriaalselt. aitasime kaasa Aafrika Arenguabifondile ning Euroopa kontekstis on uus äh, kokkulepe rände vallas aasta kaks tuhat seitseteist äh, võimaldas äh, luua kahesaja miljoniga erifondi Aafrikale jaoks ja hetkel arutame õigusakti aastaks kaks tuhat kaheksateist, abi peab olema struktuurne, selleks et Itaalia tegutseks pikaajaliselt, aidates kaasa Aafrika kontinendi arengule. selleks, et, et partnerid ka oma individuaalset panust tõstaks. Muchas gracias, compañeros y compañeras por vuest-. suur tänu, kolleegid, teie panuse eest sellesse diskussiooni ja kokkuvõttes, enne kui ma annan sõna kolleegile tagasi, ütleksin järgmist SDG-d on äh, universaalsed, kõik vastutavad arenguriigid, arenevad riigid, avalik sektor, erasektor ja äh, arvan, et äh, tee edasi peab olema teistsugune, üleilmastumine sageli tähendab karistamatust rahvusvaheliste ettevõtete jaoks, kes ei täida keskkonna ja sotsiaalseid standardeid, nad on täiesti karistamatud. kui me alustasime tegelemist sellega, sellel teemal konflikti mineraalidega, siis äh, astusime sammu edasi siduvate äh, reeglite osas, mis puudutas hoolsuskohustust, äh, ärieetikat ja oleme konflikti teemandid, Panama paberid, oleme terve rea algatusi teinud rahvusparlamentides. on samuti, on tähelepanu pööratud süüdlaste karistamisele, orjapidamine Holland, Taani, Saksamaa on vastu võtnud õigusakte. see on uus, uus edasiliikumise viis ja ma arvan, koos, parem koostöö omavahel viib ka arenguabi parema, parema kasutamiseni. kokku võt-, võtte tegemiseks annan ma sõna komisjoni liik-, meie komisjoni liikmele Arne Liitsile, tema vastutab suhete eest Rahvusparlamentiga, tema teeb kokkuvõtva sõnavõtu. Dear colleagues, it has been agreed head kolleegid, on olnud suur rõõm teiega täna siin äh, koos viibida sellel olulisel koosolekul, mis puudutas STG-side konsensust. me pole mitte ainult kolleegid Euroopa Liidus, meid on ka Aafrikas kolleegid ja kes jagavad ka oma mõtteid meiega. see on väga tore, võib-olla laieneme ka teistele kontinentidele pikemas perspektiivis ja mõned sõnad lõpetuseks, rõhutamaks, mida Ungari kolleeg ka ütles, jäägem optimistideks, et edasi liikuda selle olulise ülesande täitmisel, on palju olukordi, kus teeme tihedat koostööd just äh, pean rõhutama, et rahastamisküsimus on äh, nurgakivi. Briti kolleeg ütles, et et äh, parlamendis on otsustatud äh, null koma seitse protsenti tõepoolest, te peate lahkuma, kuid saadate positiivse sõnumi, et parlament on see, kes nõuab null koma seitset protsenti, nii et äh, hoian alal Ungari kolleegi optimismi, et ka Ungari jõuab selleni, et see saavutatakse läbi parlamendi. peame seda just rõhutama ja kogu avaliku arenguabi korraldus, tegelikult Saksa valitsus samuti, et räägib null koma seitsmest protsendist, aga siin on ka pagulaste rahastamine riigisiseselt. minu jaoks on see viga. ma arvan, et me peame ümber mõtlema selle koos rahvusparlamentide ja, ja Euroopa Parlamendiga, selleks et oleks uus süsteem ja Saksamaa osas pean vabandama teiste kolleegide ees. meil ei ole veel valitsust, ei ole ka parlamendi istungit olnud. väike märkus Saksamaa kohta seepärast ekspertide komitee, mis kaasab ka vabaühendusi ja kodanikuühiskonda, ei ole komisjonide ülene, nagu on olnud teistes liikmesriikides nagu Rumeenias või mujal. Saksamaal, Saksamaa parlament peab ka veel õppima, kuidas komisjonide, parlamendikomisjonide vahel saab koostööd teha ja samuti ma tahaksin, et Euroopa Parlamendis me võtaksime õppust äh, arengukomisjonis, kuidas kaasata teisi komisjone oma töösse. ja samuti öö, äh, ootan komisjoni vastust äh, Mogherini, Timmermansi ja Mimitsaga olime New Yorgis. meil puudub seni Euroopa lähenemine oluline on mõista, kuidas komisjon suhtub SDG-desse kuidas see tuua Euroopa tasandile komisjoni ja parlamendi ette, nii et siin oleme ikka ka õppimas ja komisjon on öelnud, et me peame, Euroopa Liit peab oma tööd tegema, peab aru andma ning aastal kaks tuhat üheksateist siis New Yorgis. seepärast tuleb teha ka tõsiseid jõupingutusi selleks, et olla edukad. ma, ma Petersmani sihtasutust tahan siinkohal eriti tänada nende arvandmete eest. ja kokkuvõttes tänan ka Eesti esindajad, sest Eesti ja Taani tutvustasid oma eesmärke sellel aastal. Lola Sanchez, kolleeg äh, vastutas algatusraporti eest äh, rõivatööstusel alles komisjon rääkis, et tuleb rõivatööstuse algatus, me oleme Saksamaal, Hollandis ja Taanis näinud juba edusamme. Neil on äh, juba strateegia jätkusuutliku oma rõivatööstuse jaoks. nii et ma arvan, et oleks väga tore, kui mitte ainult äh, ÜRO-s, vaid ka teie kõik hakkaksite tegelema koos rõivatööstuse teemaga igal juhul oleme igati valmis teid toetama taustainfoga. ja see käib käsikäes teiste komisjonidega, korduvalt on räägitud kliimast, Aafrika kolleegid on sellest rääkinud, rõivatööstuses vastutustundlik äh, tarbimine ja tootmine, kliimate-, kliimategevus on eesmärk number kolmteist, mina näiteks olen Ahveti komisjoni liige me tahame esitada koos Keskkonnakomisjoniga algatusraporti kliimadiplomaatia kohta, kus me üritame panna kõik kokku, mitte ainult läbi Arengukomisjoni, vaid läbi teiste komisjonide ka. lisaks mõtlen juba järgmisele kohtumisele, oleme headest tavadest rääkinud, järgmine kord peaksime selle jätma ühe punktina päevakorda, et siis võiksime arutada järgmisel korral teie koduriikide parimaid äh, tavasid STG-de osas, kuidas äh, see parlamentaarses töös on korraldatud ja kuidas äh, on korraldatud komisjonide vaheline koostöö. süvendagem, rääkigem põhjalikumalt paarist riigist siis. ja kõigile tea-, teadmiseks veel, et pärast täna hommikust kohtumist on meil lõunasöök äh, võileibade kujul, mida saate kolmanda korruse kohvikus. Lähete korruse allapoole. ja see võiks olla ka võimalus, kus mõttevahetust jätkata vabamas vormis ja vestelda ka Petersmanni sihtasutusega, kes on äh, samuti äh, aru andnud ja lisaks tahan tänada kõiki, kes on äh, olnud kaasatud korraldamisel, äh, filmi tegemisel on nad komisjoni, tahan tänada kõiki meeskonna liikmeid ja parlamendi liikmeid. Saying that we have a meeting uh, again from our committee, we continue to meet at three o'clock. meil on komisjoni koosolek kell kolm, arengukomisjoni koosolek ja võite ka pilti teha. Äh, meil on siin need asjad ruum, ruumi ees need äh, olemas kui te tahate need äh, STG-de pildid, kui tahate pilti teha, teist nendega pilti teha, siis me saame seda teha, võime selle postitada ka netti ja saate selle meili teel, nii et võite seda kasutada oma töös nii sotsiaalmeedias kui mujal ja lisaks sellele saadame teile Bertelsmanni fondi kohta info lingi filmile. seda filmi on võib-olla äh, võimalik näidata tei- äh, või tahate näidata oma parlamentääridele ja äh, seal on ka muud infot, nii et suur aitäh oma mõtete jagamise eest ja loodan teiega kohtuda allkorrusel, kas kohvikus või pildi tegemise juures. ja loomulikult aitäh, et tõlgid natukene kauem siia jäid ja loomulikult nagu alati on nad teinud väga head tööd, aitäh!